So dear colleagues, I think we should start. kallid kolleegid, ma arvan, et me peaksime pihta hakkama. kallid kolleegid Äh, tervitan teid kõiki kogu südamest siin meie tänasel kohtumisel. tegemist on meie komisjoni esimese kohtumisega sellel aastal ning äh, seetõttu tahaksin teile kõikidele soovida kaunist alanud aastat, äh, kõike ilusat ja loodetavasti toob see aasta teile kõike seda, mida te soovite nii, liigume kohe siis päevakorra kinnitamise juurde, kas te olete äh, päevakorraga selle praegusel kujul nõus, kas keegi soovib seda muuta, parandada? tundub, et mitte ja sellega on siis äh, päevakord äh, praegusel kujul kinnitatud. liigume nüüd edasi teise päevakorrapunkti juurde, koosolekute protokollide kinnitamine Äh, komisjoni äh, koosolekute protokollide kinnitamine äh, kaheksanda novembri ja viieteistkümnenda novembri protokollid, kas nende kohta on kellelgi märkusi? tundub, et mitte. ja seetõttu teen ma ettepaneku, et nagu tavaks on saanud, kinnitame need protokollid siis, kui selle kohtumise jooksul keegi vastuväiteid nendele ei esita kolmas päevakorrapunkt, juhataja teadaanded, kõigepealt täna on meil äh, tõlge järgnevatesse keeltesse prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreeka, hispaania, portugali, tšehhi, eesti, ungari, poola, Sloveenia, Bulgaaria ja Rumeenia keel. ja nagu ikka, tuletan meile, teile meelde ka seda, et äh, meie koosolekud kantakse ka veebis üle. ja tahaksin teile teada anda ka seda, äh, et meil on kultuurikomisjoni sekretariaadis uus töötaja Deniss Vaimelke <clears throat> kes asendab Liisa äh, Volgemit äh, äh, rotatsiooni korras ja tere tulemast talle meie sekka. ning ma olen kindel, et meie koostöö saab olema väga hea ja soovime talle tema uues ametis palju edu ja veel üks teadaanne. Äh, palun ärge äh, pange imeks, kui ma kümne, üheteistkümne vahel korraks äh, siit saalist lahkun, sellepärast et mul on väga oluline kohtus, kokkusaamine kokku lepitud, ma ei saa seda ära öelda ja proua Boškor asendab mind sellel ajal, kui ma ära olen, suur aitäh talle juba selle eest ette, aga ma tulen kindlasti Rumeenia eesistumisprogrammi tutvustuse ajaks tagasi nii, aga nüüd me saame kohe liikuda edasi äh, hääletuse juurde, meil on täna kolm arvamust, mida me hääletame hakkame ja alustame kõigepealt äh, arvamusega, mis puudutab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise, andmist Euroopa Komisjoni äh, ja raportööriks oli härra Strojevski, kas te soovite midagi öelda, palun, teil on sõna. Bardzo króciutko chciałem wszystkim podziękować. Widzimy jak niewiele... Tahaksin tänada kõiki. Ma näen, et meil ei ole eriti palju hääletusi seoses selle kahe arvamusega ja seda sellepärast, et meie töö oli igati eeskujulik, suur tänu kõigile, kes esitasid muudatusettepanekuid, muudatusettepanekud olid äärmiselt konstruktiivsed, Helga Trüffel, aitäh teile, kolleeg Borganos, suur aitäh teile suurepärase töö eest, ma arvan, et arvamus on hiilgav. kõnelejal puudub mikrofon. suur aitäh raportöörile ja arvamuse koostajale ja loomulikult variraportöörile ka. Eh, täname ka sekretäriaati ja kõiki neid, kes tööd tegid selle kallal. kompromiss üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, see on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 erapooletud, vastu võetud. Äh, su-, suuline muudatusettepanek üks muudatusettepanekule kümme, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, kes on poolt? vastu. erapooletud, seda vastu võetud, kuusteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist, kes on poolt? vastu erapooletud. ma ei ole kindel, milline tulemus täpselt oli, kontrollime selle üle, muudatusettepanek seitseteist, hääletamine on alanud. seitseteist. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kakskümmend kaks poolt,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 vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd me olemegi jõudnud lõpphääletuse juurde, tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja äh, kaheksateist poolthäält, äh, üks vastuhääl, erapooletud ei olnud ja see tähendab seda, et see arvamus on suure häälteenamusega vastu võetud suur,. suur-suur aitäh veel kord kõigile, kes selle dokumendi kallal tööd on teinud. nüüd liigume kohe edasi äh, arvamuse juurde, mis puudutab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskus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 erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja oleme ka nüüd siin jõudnud lõpphääletuse juurde, mis on nimeline ja hääletus on avatud hääletus on lõppenud. kaheksateist poolthäält, üks vastuhäält ja see tähendab, et see arvamus on ka suure häälteenamusega vastu võetud, palju õnne. ja nüüd äh, liigume edasi järgmise hääletuse juurde, milleks on arvamuse vastuvõtmine naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendise loomise küsimuses siin on arvamuse koostajaks äh, Maria Therese Jimenez Barba, kas sa soovid midagi öelda, palun? Äh, no hace falta que diga lo importante que es la cultura. ma ei pea hakkama teile rääkima sellest, kui oluline on kultuur ka suhetes meie naabritega. ma tahaksin tänada kõiki, kes tegid koostööd selle raporti osas ja tulemus on minu meelest päris hea, aitäh! suur-suur aitäh teile Äh, suur aitäh siis äh, arvamuse koostajale, variraportööridele ja alustame hääletusega. Äh, kõigepealt kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks ja üksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa ja viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud Äh, kontrollime selle üle, hääletame elektroonselt muudatusettepanekut sada viis, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. kümme poolthäält, kümme vastuhäält, tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu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 Äh, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu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 erapooletud tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu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 erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt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 vastu, erapooletud. kontrollime seda ka. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. ja siiski äh, kaheksateist poolthäält, kaks vastuhäält, aga tundub, et ma ei näinud piisavalt täpselt, siiski see on vastu võetud. nüüd kompromiss kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud äh, viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu, äh, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus ja üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda ka. ma ei saanud selgelt tulemusest aru ja hääletamine on avatud hääletamine on nüüd lõppenud. kakskümmend poolthäält, üks vastuhääl. Te peate oma käed kõrgemale tõstma, sest et muidu ma lihtsalt ei näe, kuidas te hääletate. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud ja nüüd me oleme jõudnud lõpphääletuse juurde, mis on nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. seitseteist poolthäält, kaks vastuhäält ja kaks erapooletut, mis tähendab, et see arvamus on suure häälte enamusega vastu võetud. palju õnne arvamuse koostajale. So nii. suur aitäh teile kõigile, et te mulle selle hääletuse läbiviimise nii lihtsaks tegite. mitte alati ei lähe meil asjad nii sujuvalt. ja nüüd oleme me jõudnud päevakorrapunkti number seitse juurde ich hoffe, dass unsere Gäste ma äh, loodan, et meie külalised on juba kohale jõudnud. Okay. From Mr. Lenz. Mr. Lenz. You're already here. liebe Kolleginnen und kallid kolleegid, äh, me oleme siis nüüd päevakorrapunkti number seitse juurde jõudnud äh, ning äh, siin me hakkame rääkima kultuuri- ja hariduskomisjoni taotletud ning poliitikaosakonna tellitud ja hallatud uuringust filmide rahastamine ja digitaalne ühtne turg, selle tulevik ning territoriaalsuse ja uute rahastamismudelite roll tahaksin tervitada siin professor Bernd Hugenholzi Informatsiooniõiguse Instituudist Amsterdamist ja tema hakkab meile tutvustama selle uuringu kõige olulisemaid äh, tulemusi. Äh, see uuring äh, keskendus esmajoones just territoriaalsusele ning turust ja õigusraamistikust tingitud väljakutsetele. see uuring annab meile ka olulist informatsiooni rahastamismudelite kohta, mida erinevad liikmesriigid Euroopa Liidus kasutavad ning toob välja ka need väljakutsed, millega Äh, filmitööstus äh, äh, silmitsi on digiteerimise tõttu ja uuritakse ka alternatiive traditsioonilistele rahastamisvahenditele. härra Hugensholz, suur aitäh selle eest, et te täna siia tulla saite. Teil on umbes viisteist minutit nüüd aega selleks, et meile seda uuringut tutvustada ning pärast seda äh, on kolleegidel võimalik esitada küsimusi, kui neid tekkima peaks. palun, härra Huvinsolts, teil on sõna. Good morning, thank you. tere hommikust ja suur tänu, juhataja, selle lahke sissejuhatuse eest. on suur au siin meie uuringut tutvustada. uuring käsitles filmide rahastamist ja digitaalset ühtset turgu. ja mul on ka kolm kaasautorit, kes väga tagasihoidlikult istuvad seal taga. Eh, doktor Jo Sport, kes tegelikult projekti juhtis. Heis van Til on tema kõrval ja Peeter Lindhaut. nii et me räägime siin tegelikult täna neljal häälel. meie uuringu ülesehitus oli samasugune nagu selle esitluse ülesehitus ja ma loodan, et vähemalt mõned teist leiavad aega eh, seda uuringut ka ise lugeda või vähemalt kokkuvõtet eh, lugeda, kuna see kokkuvõte täna peab eh, olema üsna lühike. nii et vaatan kohe peamisi uurimusküsimusi. ilmselgelt keskendume filmide rahastamisele kapitaliturgude poolest ja ka valitsuste poolt ja peamised uurimisküsimused, mida meil paluti uurida, on see, milline on territoriaalsuse roll ja territoriaalsete õiguste roll filmide rahastamises ja kuidas praegune majanduslik ja õiguslik ähm, olukord ja kuidas nende probleemid seda mõjutavad. kuna on pingeid eh, nende lubade andmise vahel ja eh, siseturu vahel. nii et vaatame territoriaalsuse, eh, territoriaalsusõigust, peamisi probleeme, mis sellega seoses tekivad ja me vaatame selle tagajärgi. ja see on väga tõenäoline, kui Euroopa Liidu õigusaktid veelgi territoriaalsust ja selle ulatust piiravad ja vaatame üldisemalt ka liikmesriikide ja Euroopa Liidu filmide rahastamismudeleid, mis on väga olulised eh, rahastamisallikad. me vaatame digitaalse arengu probleeme ja me vaatame ka tarbija käitumist, mis on loomulikult sellega seotud ja lõpuks vaatame seda, kas on ka alternatiivseid rahastamismudeleid, mis võiksid poliitikameetmetesse jõuda nii et kõigepealt peamine, esimene peamine peatükk puudutab eh, majandusanalüüsi ja turgude analüüsi ja see selgitab, miks filmide tootmine sõltub ka eh, territoriaalsusest, me vaatame kahte peamist tegurit esiteks see, et alginvesteeringud filmide tootmises on väga suured, filmide tootmine on väga kallis ja teiseks on nõudlus väga ebakindel, on väga keeruline filmide produtsentidel ennustada, kui edukas film saab olema. ja territoriaalsus ja rahastamine eh, algavadki siit suur osa filmide rahastusest tuleb müügieelsetest kokkulepetest või lepingutest, mis annavad levitamise ainuõiguse, mis sõltub aut-, põhineb autoriõigustel, nendele levitajatele, kes tegutsevad riiklikul tasandil ja sellest saadakse osa, vähemalt osa filmide rahastusest me näeme, et Euroopa filmid keskmiselt äh, rääkides on äh, palju vähem edukad publiku ähm, äh, kohale meelitamises, vähemalt võrreldes USA filmides kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal toodeti Euroopa Liidus kaks korda rohkem filme kui USA-s, mida siin näidati, aga turuosa on tunduvalt väiksem. seda võib selgitada ka äh, kultuuriliste erinevuste ja keelebarjääriga Euroopas. loomulikult paljud eh, filmid Euroopas eh, sõltuvad eh, mastaabisäästust, mida siin nii palju ei ole. et riikide kaupa turustamine on Euroopas olulisem, neil ei ole sellist Eh, sellist eelarvet nagu Ameerika filmidel, nad sõltuvad palju rohkem arvustustest ja festivali eh, tulemustest. peaaegu ükski Euroopa Liidus eh, tehtud film ei eksisteeriks ilma mingisuguse avaliku sektori toetuseta ja sellepärast meie kolmas peatükk keskendubki filmide toet-, toetamisele, filmide toetusmeetmetele Euroopas ja me võrdlesime kaheteistkümnes liikmesriigis erinevaid mudeleid. ja me näeme, et filmide toetamispoliitikad olid seal erinevad kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, mis on meie viimane statistika, üle kahe miljardi euro Euroopa Liidus tuli avalikust sektorist ja peamiselt eh, kujutab see endast siis toetusi ja sooduslaenusid ja vähem kui viis protsenti eh, rahastusest eh, jõuab siis tagasi tegelikult, makstakse tagasi. on mehhanismi, mehhanisme, mis loovad maksusoodustusi ja ka riskide vähendamiskavad on paigas investoritele Ehm, audiovisuaalse meedia teenusepakkujad ja ringhäälingud eh, on samuti eh, tihti kohustatud investeerima filmide tootmisesse või siis peavad eh, filmide rahastusse samuti panustama. neljas peatükk meie uurimises, uuringus keskendus juriidilistele probleemidele, tavaliselt loodetakse või sõltutakse just piirkondlikust ainuõigusest, mida pakutakse, mida pakutakse näiteks kinodele, kes ja levitajatele, kes riiklikul tasandil tegutsevad, aga loomulikult loob see pingeid siseturul ja ühtsel turul, mis ei talu selliseid kunstlikke piire. ja territoriaalsuse roll osatähtsus äh, autoriõigustes on äh, üha vähenenud, seda Euroopa Liidu õigusaktide tõttu, mis on suunatud sellele, et neid tõkkeid ühtsele turule vähendada äh, satelliit- ja kaabellevi direktiiv on üks nendest näidetest, piiriülese kaasaskantavuse määrus, mis mõned aastad tagasi vastu võeti ja hiljuti tehti ettepanek ka sidusringhäälingu määruse või direktiivi vastuvõtmiseks ja soovitakse liikuda siis eemale territoriaalsusest ja keskenduda e, selle algriigile. Euroopa Liidu konkurentsieeskirjad e, samuti seavad piiranguid sellisele piirkondliku ainuõiguse tagamisele ja see on samuti üks punkt, mida me peame meeles pidama see näiteks ähm, takistab selliste klauslite sissekirjutamist äh, lepingutesse, mis lubavad äh, müüa, äh, lubavad teha passiivset müüki. lisaks sellele piirkondlik ainuõigus lepingutes on ähm, üha haavatavam seoses Euroopa Liidu konkurentsieeskirjadega, kuna need toetused ei saa enam täielikult sõltuda ähm, autoriõigustest, mida toetavad, mida toetab piirkondlik ainuõigus, nii et see on kindlasti probleem. et viiendas peatükis ähm, uurisime erinevaid äh, majanduslikke probleeme, mis puudutavad filmide rahastamist, üks nendest on hästi tuntud äh, internetil on olnud äh, väga suur äh, osa e, erinevatele akendel põhinevale levitamisele. nii et inimesed saavad ise otsustada, millal e, ja tootjad saavad otsustada, kuidas ja millal e, filme levitada. ja see on kõik seotud suurema hulga internetis filmide vaatajatega Euroopas kuna inimesed ei mõista, miks äh, film, mis on mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis kättesaadav, ei ole kättesaadav nende riigis. ja veel üks äh, täiesti erinev probleem äh, on see, et väärtfilmi kinod sõlt- ja väärtfilmi kinodest sõltuvad, sõltub filmi tootmine Euroopa Liidus suuresti väärtfilmi kinodel on raskusi noorema publiku meelitamisega ja ka rahvusüleste eh, kultuuride, eh, rahvusüleste kultuuride tõus, mis on oluline Euroopa kultuurilise mitmekesisuse seisukohalt, aga samas ei lähe see kokku piirkondliku levitamise põhimõttega. kuna need piirid ei kattu tihti ja hoolimata sellistest arengutest me näeme sellegipoolest, et müügieelne, müügieelne tegevus on endiselt ähm, oluline filmide rahastamisele ja uued rahastamismudelid nagu ühisrahastamine näiteks, neil ei ole vähemalt praeguseni kuigi suurt majanduslikku mõju, samuti ka tootepaigutus ei ole kuigi palju rahastust mõjutanud. peatükk kuus. ja sellega hakkame jõudma meie esitluse lõpu, lõpule lähemale kuuendas peatükis võtame kokku eh, sidusrühmade, eriti eh, seoses levitajatega ja ringhäälingutega, nende seisukohad. seda tehakse eh, vaadates erinevaid seisukohti, dokumente seisukohtadega ja ka konsulteeritakse nende sidusrühmadega me näeme, et suurel määral ja see ei ole tegelikult üllatav, on siin eh, üksmeel, ollakse ühel meelel, et territoriaalsus on endiselt oluline müügieelsetes lepingutes ja lepinguvabadus eh, on nende jaoks oluline ja kardetakse territoriaalsusest eemale liikumist. me märkasime ja me lugesime palju ka seda, et territoriaalne piirkondliku ainuõiguse äh, andmine on ähm, oluline kultuurilise mitmekesisuse edendamiseks, kuigi selle vastuargument võiks olla see, et, et see kahjustab tegelikult äh, rahvus- ja Euroopa-ülest äh, kultuurilist mitmekesisust, kuna Euroopa publik ei saa äh, juurdepääsu samadele filmidele kõikjal ja lõpuks meie viimane peatükk on soovitused. meil on siin eh, number viis, esimene neist eh, puu-, meil on siin hulk soovitusi, neid on viis, esimene puudutab piirkondlikku ainuõigust ja me soovitame, et Euroopa Komisjon, kes vastutab konkurentsieeskirjade vastuvõtmise eest, võiks äh, konkurentsieeskirju ehm, vastu võtta grupieranditena ja see teeks piirkondliku ainuõiguse eh, andmise immuunseks, laseks sellistel klauslitel edasi eksisteerida. veel üks alternatiiv, mis meie hinnangul oleks kohe rakendatav eh, ja palju atraktiivsem ja mis ei nõuaks mitte mingisugust eh, seadusandlikku tegevust, ainult eh, lepingu tegevustest muutust on, on piirkondliku ainuõiguse juure, juurest keelelise, keelepõhise ainuõiguse juurde liikumine nii et eh, keele põhjal võiks turge võib-olla siin eristada, kuna Euroopas on keeli peaaegu sama palju, umbes sama palju kui liikmesriike ja see oleks eh, selline robustsem lähenemisviis või kindlam lähenemisviis just siseturgu silmas pidades kuigi sellel oleksid loomulikult tehnilised ja ka lepingulised tagajärjed. lepingud peaksid olema teistsugused. veel ettepanekuid, toetuskavasid peaksid olema rohkem suunatud sellele, et nooremaid vanuserühmi eh, eh, rohkem eh, meelitada. ja natuke parem leviakendusüsteem, mis võtaks arvesse ka interneti arengut ja samuti riiklikud ja Euroopa Liidu toetusmeetmed võiksid olla selektiivsemad ja anda suuremaid toetusi vähematele filmidele ja samuti filmi levitamisele ja müügikampaaniatele, nii et eh, meie soovitame teil kogu eh, uuringut lugeda ja täname teid tähelepanu eest suur-suur aitäh teile selle äh, uuringu tutvustamise eest, äh, mis äh, annab meile kindlasti väga palju mõtteainet eriti sellega seoses, mis puudutab filmide rahastamist, näib, äh, et me anname väga väl-, palju raha äh, välja, neli eurot kahekümne elaniku kohta, kuid äh, see antakse siis välja filmidele, mis samas väga menukad publiku hulgas ei ole ja see on asi, mida me peame kindlasti analüüsima, mille üle peame järele mõtlema, mida see kõik siis lõppude lõpuks ka tähendab nii, nüüd me oleme jõudnud äh, küsimuste-vastuste vooru juurde ja äh, esimene sõnasoovija on ka mul juba olemas. Helga Trüüpel. Um, for the study and um, the findings and. tere hommikust. Ähm, ma tahaksin alustada mõne, mõningate märkustega ja küsimustega ja see põhjus, miks me palusime, et see uuring läbi viidaks, on just eesmärkide vaheline konflikt. me tahame, et meil oleks rohkem ja paremad Euroopa filmid ja teisest küljest äh, arvestades seda digitaalset äh, revolutsiooni, et meil oleks parem ligipääs nendele filmidele. kuidas seda teha, me teame, et ameeriklastel on piisavalt raha selle eest, selleks et äh, Euroopa lubade eest samuti maksta ja paljudel Euroopa tegutsejatel seda ei ole, nii et see on üks neid suuri konflikte, millega tuleb tegeleda ja siis küsimus, mis puudutab piirkondliku ainuõiguse osatähtsust ja see on siin just avalikkuse, eh, avalikkuse vaidlusallikas ja need, teie ütlesite, et see võib olla tõsi ja võib olla mitte, aga selles ju probleem seisnebki, me peame siin leidma mingi lähenemisviisi, mida me tahame kasutada, võib-olla äh, Teie teadlasena saate või uurijana saate öelda, et see võib olla tõsi, võib mitte olla tõsi, aga meie poliitikutena, meil on vaja selgeid soovitusi, mida me peaksime tegema. siis üks näide, mis toodi, äh, Poola film äh, Külm sõda, mulle väga meeldis see film, mitte üldse ameerikalik, väga euroopalik film stalinismist ja see räägib äh, meile sellise Euroopa loo ja seda rahastati samuti samuti eh, piirkondlike, piirkondliku ainuõiguse tagamisega, kuna praegu meil teist süsteemi filmide rahastamiseks ei ole, teil on väga õigus, et eh, projekti, et eh, tootepaigutus ja ühisrahastamine ei ole lahendused, sellepärast et tegu ei ole kestliku rahastamisviisiga, sest kunagi ei tea, kas piisavalt palju inimesi võtab ühist rahastamist osa nii et eh, eriti siin piraatluse toetajatega ma ei ole kindel, et selline lähenemisviis võiks, eh, võiks läbi minna. et me peame leidma selliseid mudeleid, mis ei ole ameerikalikud, kuna Ameerika filmide rahastamise süsteem on väga erinev Euroopa süsteemist. ja me elame kindlasti palju aastakümneid eh, paljude liikmesriikidega ma tean, et paljud arvavad, et kahe tuhande kahekümne viiendal aastal meil on sinna eh, Euroopa ühend, eh, Ühendriigid, sellist eh, asja kindlasti ei toimu minu hinnangul. nii et meil saab endiselt olema palju liikmesriike, me peame leidma selliseid rahastamismudeleid, et me saaksime teha häid Euroopa filme ja meil peavad olema head rahastamismudelid nende rahastamiseks ja me teame, et senini võib-olla ei ole meil piisavalt digitaalmakse, keskkonnamakse, nii et praegu on alati liiga vähe raha kultuurieelarves selleks, et teada, kuidas, et me saaksime filme rahastada, et võib-olla saan ma teist korda veel sõna võtta, kuna minu aeg hakkab otsa saama, aga võib-olla te saaksite veel eesmärke natuke täpsustada ja millised on teie soovitused tõesti, kuna ma sain aru, et tuleb teha lähem, vähem filme ja e, neid rohkem rahastada. nii et see on üks selge vastus, aga peale selle ma rohkem selliseid selgeid vastuseid ei näe suur aitäh, kas me teeme seda sellises äh, pingpong äh, vormis, ehk siis me anname peale iga küsimust äh, härra Hugenholzile sõna kohe vastuseks ja siis läheme edasi järgmise küsimuse juurde, niisiis härra Hugenholz, sõna on teil. Maybe I should uh, pass uh, the mic. võib-olla ma annan sõna ühele no, kaasautoritest, kes oleks pidanud samuti siin täna üleval olnud, aga me kõik siia ei mahu, Eh, härra Ivo Sport on meie üks peamisi eh, majandusteadlasi ja kuna majandusliku küsimusega siin tegeldi, siis võib-olla teaksite teie paar sõna öelda. jah, suur tänu, lühidalt. see küsimus, kui palju filme me Euroopas tahame, on poliitiline või kultuuriline küsimus, mida meie siin selle uuringuga vastata ei saa, aga me saame öelda ja tuvastada, et Euroopa filmi, filmidel on probleem sellega, et publikuni ei jõuta. ja Euroopa filmid sõltuvad palju rohkem sellest, et nad saavad teatud maine mingitel festivalidel, kuna ja et selleks, et väärtfilmi kinodesse üldse saada, nii et väärtfilmi kinodes on film ka kaks-kolm nädalat, nii et nad kõik võistlevad üksteisega ja see konkurents on väga karm. ükski toot või produtsent ei taha mitte filme teha, aga kõik loomulikult ütlevad ka seda, et filme tehakse liiga palju, nii et see on üks probleem, mida me käsitleme ja sellepärast me ütlemegi, et peaks tegema vähem filme kõrgema või suurema eh, eelarvega selleks, et nad oleksid konkurentsivõimelisemad ja ka filmide müügitööks tuleks rohkem raha eraldada, kuna selleks eraldatud fondid on tavaliselt palju väiksemad kui Ameerika filmide puhul, nii et see on üks punkt, millele me üritame tähelepanu juhtida, aga see küsimus, kui palju filme tuleks teha, on kindlasti poliitiline küsimus. kui palju filme inimese kohta Euroopa Li-, Euroopa Liidu riikides tehakse. me märkasime, et väikestes riikides tehakse rohkem filme ja see läheb täielikult mastaabisäästu põhimõtte vastu ja see tegelikult muudab selle probleemi ka tõsisemaks. okei okay.. Möchten Sie noch was? nii, kas te soovite veel midagi lisaks öelda? I think we have very concrete ja ma arvan, et me oleme esitanud väga selged vastused peamisele uuringu küsimusele, milleks oligi piirkondliku ainuõiguse osatähtsus või roll, millest kogu raport alguse sai. ja me näeme siin seda, milles see põhiline pinge seisnebki, on see, et me kõik tahaksime, et eh, territoriaalsus või piirkondlikud ainuõigused eh, säiliksid, aga samas me liigume sellise Euroopa suunas, kus eh, territoriaalsus väheneb, kas see meile meeldib või mitte, ühtne turg seda soodustab, nii et me peame siin kompromisse tegema, üks konkreetne ettepanek oli see, nagu ma juba ütlesin, et me hakkame keele põhjal ainuõigust tagama levitamisõigusi tagama. ja see on üsna lihtsasti rakendatav ja üsna selline kindel õiguslik meede väga tõsisele probleemile. aitäh! suur aitäh, jah, ma kirjutasin teid ka siia, Silvia Kosta äh,, maksimaalselt kolm minutit, jah, suur aitäh, professor, see on kõik väga huvitav, millest te rääkisite ja Äh, te rääkisite äh, siin teemadest, mida te ise ka märkasite, näiteks äh, esimeses osas rääkisite uuendustest, normatiividest, uutest normatiividest siis, mis Euroopas sisse viidi ka üheksakümnendatel aastatel juba ja siin räägiti siis ühtsest turust, kino ja filmitööstusest, konkurentsivõimest, majanduslikest aspektidest Äh, aga äh, esmajoones äh, tuleb kindlasti edendada kultuuri tootmist, mitmekeelsust ja ka kultuuri ja nende mõjusid võib-olla teistelt kontinentidelt. mul on ka küsimusi. ma nägin teie analüüse ja tõsi on see, et, et tuleb rääkida nii-öelda ületootmisest, me peame rääkima ka sellest, et on tootmine või, või sellise, selline toodang, mis ei saavuta sellist kriitilist massi äh, turul meil on nüüd loov Euroopa programm ja äh, seal räägitakse rohkemast toetusest äh, selleks, et müüa toodangut välismaale, rahvusvahelistele turgudele, teha kaastootmist, aga sellest kõigest ei piisa. Äh, erinevad keeled, jah, ma toetan seda lähenemist, seda peaks toetama Äh, ja see äh, on võib-olla viis, äh, kuidas ületada see dilemma, mis puudutab keeli ja keelelist piirandust. mind huvitab lingvistilise ekskliisus- eh,, eh, lingvistiline küsimus. jah, Euroopas on erinevad kultuuriruumid, kus kasutatakse erinevaid keeli, aga see tekitab ka tasakaalunihkeid turul Te rääkisite oma soovituste all kahest teemast. kõigepealt eh, Euroopa VOD platvormid. Eh, ja eh, siin peab rääkima ka konkurentsist, mis praegu on madal ja teine teema on loominguvabadus. väga oluline on teada, milline on praegu tootmismudel Äh, aga me peame mõistma ka, et äh, toimub äh, teatud üleminek, kus vaadatakse rohkem, millised on need levitusmeetodid, mida saaks kasutada Äh, aga oluline on töötada ka reeglite kallal, äh, mille raames sellist äh, loomevabadust ja, ja, ja lepingutega piiratud vabadust saab kasutada. oluline on panna paika tingimused, mida ka suured platvormid, näiteks USA platvormid peavad austama jah, on äh, lepinguvabadus olemas äh, ja lepingulised piirangud, aga meil peavad olema ka reeglid, äh, mis seda valdkonda reguleerivad, kaitsevad autoriõigust. ja ma kohe lõpetan. ja seetõttu me ei saa rääkida mitte ainult lepinguvabadusest ja loominguvabadusest, me teame, et e, e, ilma reegliteta ei ole võimalik, äh, et see turg toimiks, ilma reegliteta äh, ei ole see lihtsalt võimalik ja sellepärast, et sageli äh, on platvormid, mis pakuvad teenust, kuid reegleid ei austata, seda teemat teie uuring piisava põhjalikkusega minu arvates ei käsitle, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna vastamiseks meie külaline, palun! Yes, thank you for your question um,. I agree and jah, aitäh teie küsimuse eest, ma olen teiega nõus ja me näeme seda samuti, kui me räägime levitajate ja filmitootjatega, produtsentidega, et on vaja suuremat paindlikkust ja lepinguvabadust tuleb samuti järgida. me näeme seda pidevalt ja me mõistame seda, aga samas see on ka üks peamisi sõnumeid, mis meie uuringust välja tuleb, et me ei saa ignoreerida Euroopa Liidu keskkonda me ei saa ennast nendest õigustest või õigusaktidest isoleerida. me ei saa öelda, et territoriaalsus ei ole vastuvõetav teistes piirkondades. on vastuvõetav teistes piirkondades, aga mitte Euroopa Liidus nii et me ei saa siin meie keskkonda ignoreerida, on selge, et territoriaalsus vähemalt pikemas plaanis peab Eh, taanduma selleks, et eh, ühtne turg saaks paremini toimida ja sellised kunstlikud piirid enam ei eksisteeriks ja seda me teemegi oma uuringuga, me esitame alternatiive, mis meie hinnangul eh, toimiksid ühtsel turul nii filmitööstuses kui ka läheksid, oleksid kooskõlas ühtse turu reeglitega. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Zdrojevski, palun suur tänu, mul on kolm küsimust ja ma esitan need poola keeles. kõigepealt tahaksin murda ühe müüdi, mis on väga levinud Euroopas, aga mis on väär. ja see on müüt, et USA filmitööstus toimib täiesti kommertslikult ja et Euroopa äh, filmiturg on täiesti avaliku sektori toetus, toetustega tehtud. Californias maksusoodustusi on väga palju ja seda, ja need maksusoodustused on suuremad justkui kui kõik Euroopa Liidus tehtud või eraldatavad toetused ja teiseks tuleb rõhutada seda, et väga vähe soovitakse rahastada, rahastada Euroopa filmide tutvustamist või müügitööd eh, väljaspool Euroopas. nii et turustamiseelarved on eh, siin USA-s kümme korda suuremad kui Euroopas. ja see on tõesti väga suur vahe ja nüüd minu küsimuste juurde. esiteks, kas te olete vaadanud ka ebaseaduslikku riigiabi seoses ähm, er, filmide rahastamisega? riigid tihtipeale ei taha filmitööstust rahastada, kuna kardetakse kohtusse jõuda, kuna kardetakse, et et äh, võidakse öelda, et see on ebaseaduslik riigiabi. ja teiseks äh, filmi õiguste kaitsmine, kuidas see levitamist mõjutab, kui äh, avalikud vahendid on siin mängus, me teame, et Prantsusmaal on viis aastat kaitseperiood ja kui riiklikku toetust nende filmide toetusele antakse, siis osades riikides on see kaitse Eh, periood isegi viiskümmend aastat. ja minu kolmas küsimus. Tšehhi ja Itaalia eh, filmitootjad eh, näiteks, kas mingi maksupoliitika reguleerib neid tootmiskeskusi, mis annaks neile mingeid soodustusi, maksusoodustusi või vastupidi, takistaks tegevust kuidagi ja veel üks küsimus, kaks miljardit, kahe miljardi kandis, te mainisite seda arvu. kas see võtab arvesse ka erinevaid soodustusi, maksusoodustusi? me teame, et, et äh, maksutagastuse süsteem on midagi, mida ka USA-s kasutatakse suur aitäh ja nüüd professor Hugenhold, sõna on teil. Thank you for all those questions and for obviously all. suur tänu kõikide nende küsimuste eest ja loomulikult ka meie raporti lugemise eest. esimene vastus esimesele küsimusele on ei, me ei vaadelnud kuidagi sellist riigiabi, mis ei ole õiguspärane ja teise küsimuse osas laseksin sellele vastata meie majandusteadlasel, majanduseksperdil, eh, kas siis eh, Joos soovib vastata või Peeter? Eh, jah, mis puudutab teist küsimust, me vaatasime küll seda kaitseperioodi ja see seostub tegelikult ka selle paindlikkuse küsimusega. ja jah, need perioodid tõepoolest vähendavad paindlikkust, kuna ei ole palju eh, kohti, mille poole võib pöörduda viis aastat pärast eh, filmi väljatulemist, selleks et eh, näiteks oleks võimalik internetis levitada filmi. nii et nad peavad kindlasti, et sellised filmid, mis tahavad olla edukad, peavad kindlasti mõne auhinna võitma näiteks filmifestivalil või nii edasi mis puudutab teie viimast küsimust, selle vastus on taaskord lihtne ei. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, arve vaatlesime me, see on kõige viimane statistika. nii et äh, mingeid maksusoodustusi või äh, kaudseid kavasid me ei vaadanud, me vaatasime vaid otsetoetusi, nii et võib-olla kas siin sooduslaenusid, laene võtsime arvesse ja toetusi. nii et Eh, võttes arvesse ka maksusoodustusi ja nii edasi, oleks see summa palju suurem Euroopas. ja mis puudutab teie kolmandat küsimust, ma ei saanud sellest tegelikult täiesti väga hästi aru. nii et eh, ma ei saa sellele vastust anda, kuna ma ei mõistnud seda tegelikult. maksupoliitikat puudutas see. I got from it <laughs> um.... mina mõistsin seda nii aga võib-olla oleks võimalik see küsimus uuesti esitada. jah, see puudutas maksupoliitikat ja tuge näiteks Babelsbergi ja teiste eh, selliste produktsioonikeskustele, neid on Euroopas kuus selliseid suuri eh, tootmiskeskusi ja tootmiskvootide kohaselt seal tegutsetakse et maksusoodustused, äh, avaliku sektori toetus ja Pabelsberg on üks äh, selline ideaalne näide, aga produktsioonikriis on ka Itaalias ja Tšehhis ja wer kann das beantworten? ja, kas, kes saab äh, või oskab sellele küsimusele nüüd vastata, see küsimus äh, läheb äh, siis kaugemale lihtsalt tootmisele suunatud abist, räägib riigiabist siis Itaalia, Tšehhi ja Saksamaa Babelsbergi näitel ehk siis küsimus on selles, kas on veel lisaabi siis saadud? outside our mandate. jah, ma arvan, et see küsimus tegelikult jääb väljapoole meie mandaati Äh, jah, äh, maksusoodustused küll, aga meie uuring keskendus esmajoones äh, filmide rahastamisele, filmide tootmise toetamisele ja see maksuküsimus on lihtsalt liiga spetsiifiline, mina ei ole maksuõigusega tegelev jurist, nemad ka mitte, ja seetõttu ma väga vabandan, aga me ei saa teile selget vastust anda, kui te saadate meile sellekohase e-kirja, me saame seda natuke süvitsi uurida. suur aitäh, proua Pilt, palun! Euh, micro. Excusez. Merci, madame la présidente, merci. suur tänu, lugupeetud juhataja, suur tänu, härra äh, ja neli, kakskümmend inimese kohta ja ühesõnaga väga raske on nende äh, vahadega, rahadega jõua äh, šampust, kui me vaatame, mis toimub Ameerikas. ja meile on väga väike äh, turg meie, meie äh, filmidel, te rääkisite sellest, milles asi on ja rääkisite, et meil on äh, probleeme ületootmisega, elitismiga, Prantsuse ja Belgia filmide osas on üks protsent turgu ning isegi kino ja audiovisuaalse sektori liidrid ütlevad, et tegemist on sageli depris-, depressiivsete filmidega, äh, keskpäraste filmidega ja ma mäletan oma lapsepõlvest äh, filmi, mis oli väga tuntud, aga ma ei hakka seda nimetama siin, kus äh, inimesed kas lahkusid saalist või haigutasid kogu filmi ajal, tõesti haletsusväärne. ja Saksamaa osas te ütlesite leheküljel nelikümmend kuus, et uus õigusraamistik peaks keskenduma kvaliteedile, mitte kvaliteedile, ehk siis vähem filme, parem kvaliteet. võiksime äh, uuendada näiteks äh, rohkem rahvale suunatud äh, filme tootes ja nüüd me tahaksime siis keskpäraselt paistab Ameerika filme lihtsalt järgi teha. aitäh! suur aitäh! palun, sõna on vastuseks teile. Thank you for your, uh, for your comments, I, I didn't suur tänu nende kommentaaride eest, ma ei saanud tegelikult eh, sealt päris küsimust kätte, aga võib-olla doktor Poort tahaks siin eh, vastata sellegipoolest. taaskord me ei ütle, et Euroopa filmid peaksid olema justkui Ameerika filmid, see on poliitiline või kultuuriline küsimus, poliitikakujundajad peavad siin otsuse vastu võtma, aga meie keskendusime turuprobleemidele, millega Euroopa filmid praegu sil-, silmitsi seisavad eh, ja need eh, filmitootjad loovad endale ise probleeme. nii et Euroopa filmidel ei ole sellist publikut, mida nad vääriksid me ei ütle kindlasti, et Euroopas tuleks teha ameerikalikke filme, aga me oleme siin kindlasti praegu um, ristel selles mõttes, et um, kas uh, me käsitleme filmitööstust, kas me keskendume turule või me keskendume sellele kui kunstile? kultuurisektorid eh, ja turusektorid uh, on midagi, mida tuleb arvesse võtta ja meil ei olegi siin lahendust, kuna lahendus sõltub sellest, mida eurooplased ühiskonnana soovivad. suur aitäh, proua Šarova, palun. Merci pour la présentation, merci pour. suur tänu selle ettekande eest, suur tänu teie uuringu eest. siin on selged andmed väga tore, aga need on endiselt ennekõike kvantitatiivsed andmed, võib-olla kui meil oleksid kvalitatiivsed meetmed, siis ettekanne oleks natukene teistsugune tahaksin küsida selle põhimõtte kohta, mida te mainisite, äh, lingvistiline printsiip ning äh, keeleline ainuõigus. Teil on oma soovitused äh, selle kohta. ja ma tahaksin küsida, kas te arvate, et territoriaalsuse põhimõte on äh, takistuseks publiku äh, arvule, arvu kasvule. kas just nimelt territoriaalsuse põhimõttest tingituna on äh, filmipublikut vähem? ma ei tea, kas keeleline ainuõigus ähm, aitaks äh, olukorda parandada, teie soovitustest lähtumine, äh, kas võib-olla sellisel moel oleks äh, võimalik juurdepääsu filmidele parandada ja ma tahaksin küsida, kas teie soovitate ähm, sellest vaatenurgast lähtuda, kas ma sain asjadest õigesti aru? suur tänu, teil on sõna. For, uh, for this question and suur tänu selle küsimuse eest ja teie lahkete kommentaaride eest. Teie küsimus on põhimõtteliselt see, miks me sellist keelelise ainuõiguse mudelit toetame ja milliseid probleeme see lahendaks ma arvan, et meie peamine punkt ei ole selles uuringus see, et territoriaalse ainuõiguse praegu kehtiv mudel on kõikide Euroopa Liidu filmitööstuse probleemide allikaks, sugugi mitte, aga me näeme, et territoriaalsust kasutatakse olulise vahendina rahastuse saamisel turult ehk siis antakse piirkonnapõhiselt ainuõigusi levitamiseks ja see mõjutab eri, kõiki riike, ringhäälingu, ringhäälingutel on see õigus neid osta ja niimoodi ongi see mudel toiminud. me ei kritiseeri seda mudelit rahastamisvahendina, aga me viitame sellele, et see ei pruugi olla kestlik mudel tulevikus, kui õigusaktid liiguvad teises suunas Euroopa Liidus. ja see ei saa igavesti kesta, territoriaalsus ei ole meie tulevik, kuigi me võib-olla seda sooviksime ja see ongi üks äh, oluline probleem selles, ähm, mida me käsitlesime ja me üritame välja pakkuda erinevaid alternatiive, mis võiksid äh, te-, toimida sarnaselt, aga selle asemel, et piirkonnapõhiselt neid alasid luua, me võib-olla looksime näiteks keelepõhiselt neid alasid, mis võiks palju paremini vastu pidada sellise, sellisel liikumisel ühtse turu suunas, kuna siseturg edendab kultuurilisi erinevusi Euroopa Liidus. ja seda me mõtlemegi, kui me ütleme, et sellist mudelit võiks selle asemel proovida. majanduslikult eh, on see väga sarnane, aga see on palju usaldusväärsem mudel, kuna territoriaalsust ei ole võimalik pikas plaanis eh, päästa, kui me liigume täielikult eh, ühendatud turu suunas. kui me just siin Euroopa projekti ei lõpeta, aga seda ma sugugi loomulikult ei toeta. no mina olen suur Euroopa toetaja nii et see on vältimatu protsess, mida me peame silmas pidama ja seda peab silmas pidama ka filmitööstus. suur tänu ja sõna läheb tagasi kolleegile. suur tänu. ma naaseksin ühe teie peamiste punktide juurde ja selleks on see, et et äh, õigus, äh, õigusaktid liiguvad siin territoriaalsusega, territoriaalsusest eemale, me oleme seda nüüd aastaid juba arutanud, äh, kas me peaksime võtma kasutusele keelepõhise ainuõiguse ja üks küsimustest on see, mida teha inglise keelega kui me eeldame, et enamik eurooplastest saab inglise keelest aru ja räägib inglise keelt, siis mida see tähendab ingliskeelsete filmide jaoks ja mida see tähendab näiteks portugalikeelsete filmide jaoks või teiste riikide jaoks või riikide jaoks, kus äh, on kasutusel väga väike keel. nii et võib-olla saaksite selgitada, mida sellega on täpselt mõeldud? mis puudutab seda, et õigusaktid liiguvad teises suunas, on minu peamine küsimus see, kas digitaalse ühtse turu vajadused on filmitööstuse valdkonnas erinevad teistest eh, näiteks eh, toodetest, nii et kas kultuur on erinev siin eh, masinatööstusest ja, ja autotööstusest näiteks. meil on selline kultuurilise erandi küsimus seoses Prantsusmaaga on palju argumente selle poolt, et kultuur toimib teisiti kui Ansip eh, geoblokeeringut eh, geoblokeeringust rääkis, siis eh, seda teemat samuti käsitleti. see poliitiline debatt geoblokeeringu kaotamiseks, piiride kaotamiseks, minu peamine probleem sellega seoses on see, et ma oleksin nõus seda tegema vaid siis, kui meil on tõepoolest uued rahastamismudelid, mudelid, muidu ei ole vastutustundlik sellist eh, teguviisi nõuda ja teie mudel minu küsimus sellega seoses ongi see, et see nõuaks väga head koostööd kogu Euroopas ja kes otsustab seda, kes kui palju äh, raha saaks, kes kui palju filme saab teha, me peame leidma uue üksuse või ameti, kellel oleks pädevus seda teha ja see on väga äh, problemaatiline teema, nagu te võite ette kujutada ja sellepärast ma tahaksingi, et te vastaksite äh, seoses selle keelelise ainuõigusega seotud küsimustele aitäh. Eh, eh, sorry, eh, no because uh, just I can add. Uh, suur tänu. Need teemad on omavahel nii seotud. räägi nüüd taas. jaa. ma tahaksin veel omalt poolt äh, lisada et kui rääkida väikestest äh, riikidest, siis nende kohta ma ei saanud oma küsimusele vastust äh, ja veel üks konkreetne küsimus, millele ma ei saanud vastust, nimelt kuidas luua tingimused, et lep-, lepinguvabadus jääks raamistiku sisse, äh, mille raames tegutseda, äh, kus ei tekiks äh, sellist tasakaalu nihet, mis sõltub üksuste suurusest lepingu vabadus ei pruugi alati olla tagatud ja ma väga vabandan, aga nendele küsimustele, mida ma enne esitasin, ma vastust siiani saanud ei ole, aitäh. Let me first uh... Teie lahkel loal vastaksin kõigepealt proua Truppeli ühele küsimusele. suur tänu kõikide küsimuste eest, suur tänu ka täiendavate küsimuste eest. loomulikult ähm, mängufilmid ei ole mingisugused autod ja me ei väidagi seda, otse vastupidi. me usume, et äh, meil on igati põhjust äh, filme kohelda erinevalt, äh, teistmoodi, seda on tehtud paljudes valdkondades, äh, nii nagu ka teie ise olete maininud. ja mm, tõenäoliselt on naiivne arvata, et täielik territoriaalsus pikemas perspektiivis vastu peab, seda me näeme juba mitmete instrumentide puhul, nii et me peame mõtlema, kuidas selle kultuurilise pärandi vajadusi arvesse võtta, filmi vajadusi arvesse võtta ja samal ajal mitte ignoreerida ühtse turu, siseturu tingimusi, sest et siseturu tingimused peavad ka jääma jõusse. nii et me püüame siin leida nõndanimetatud kuldsed keskteed, seetõttu oleme välja töötanud kaks lahendust, me lihtsalt ei taha mitte loobuda territoriaalsuse põhimõttest ja min-, ja keelepõhise ainuõiguse peale üle minna Äh, see ei ole mingisugune tegelikult suur revolutsioon, see tegelikult juba paljudel turgudel toimub, väga paljud territooriumid kattuvad äh, tegelikult juba ka keelepiirkondadega, nii et äh, loomulik territoriaalsus on juba sisse ehitatud ähm, paljudes valdkondades, nii et mingi suur revolutsioon see ei ole. ja teine oluline soovitus meie poolt on see, et me tahame tekitada filmitööstuses äh, äh, immuunsust konkurentsiõiguse suhtes. mõtle, mõelgem siis välja erieeskirjad, erisuunised, äh, plokiviisilised erandid, mis lubavad territoriaalseid õigusi ja kaitsevad konkurentsiõiguse eest filmi. nii teie kui proua Kosta esitasite väga konkreetse ning asjakohase küsimuse minu arvates selle kohta, mida keelepõhise ainuõiguse suunas liikumine tähendab väikeste keelte jaoks Euroopas ning ma olen veendunud, Josport, minu kolleeg, oskab sellele küsimusele minust paremini vastata, nii et annangi talle sõna. jah, meie usume, et tegelikult ega see väga palju ei muuda sellepärast, et praegusel hetkel väiksema keele piirkonna filme toodetakse ja tegelikult väikeriigid toodavad vähk rohkem või väikeste keeltega riigid toodavad rohkem filmi per capita kui suured keeled ja seetõttu me ei peaks rahastamist mudelit muutma. aga mis on oluline küsimus, on see, et mis juhtub inglise filmidega. ka teie mainisite seda probleemi, kui me heidame pilgu tulevikku, siis võib eeldada, et inglise öö, äh, litsentsisüsteemide mudel muutub veel väärtuslimaks, sellepärast et tõesti igas riigis on oma rühm, kellel on rahu sellega, et nad tahavad vaadata ainult inglisekeelset versiooni ilma subtiitrite, ilma öö, dubleerimiseta, aga see on suhteliselt väike rühm ning kui me vaatame, millised majandusmehhanismid selle taga peituvad, siis probleem ei ole nii suur. praegu per capita sissetulek inglisekeelsetes riikides on äh, suhteliselt suur nii et äh, juba tegemist on väärtuslikuma litsentsiga kui Läti ja Poola litsentside puhul. nii et kui me vaatame asju turu perspektiivist, siis asjaolu, et et inglise versioonist inglise versioon levib tõenäoliselt ka teistesse piirkondadesse, kui mis ei ole tegelikult inglisekeelsed keelepiirkonnad, see ei peaks olema. aga see on väike osa ja see ei peaks olema väga suur probleem, nii et ma ei arva, et väikeste riikide suhtes üldse väga palju muutub selle mudeli puhul. Uh. suur aitäh! aitäh meie e, ekspertidele ja ka kolleegidele e, selle e, väga huvitava arutelu eest. suur aitäh selle uurimuse läbiviimise eest ja siia tulemuse eest ning käesolevaga on selle päevakorrapunkti arutamine lõppenud. Térjünk rá a következő napirendi pontunkra. nii, äh, liigume siis tööga edasi. Äh, arvamus, äh, milleks on ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Euroopa Nõukogu konventsiooni osaliseks Äh, ja see konventsioon käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele. ja meie arvamuse on koostanud Emma McLaughlin äh, kahekümne neljanda märtsini äh, on võimalik kella kaheteistkümneni muudatusettepanekuid esitada ning Äh, see arvamus on seotud libe komisjoni äh, raportiga ning kaheksateistkümnendal veebruaris hääletatakse seda libe komisjonis. Äh, libe vastutav raportöör on Silvia Ivon Kaufmann ja meie otsustasime selle protsessiga võrdlemisi kiiresti ühele poole saada. ja selleks, et libe hääletuseks mm, töö äh, valmis saada, saame me teha tööd ainult inglise keeles. see arvamus koostatakse äh, nõusolekumenetluse raames, see tähendab seda, et meie komisjon saab otsustada ainult kas jah või ei Mm, ja eh, seda selgitavat osa ei ole võimalik muuta ning eh, muudatusettepanekuid on võimalik ainult manuaalselt esitada. Eh, kodukorra artikkel üheksakümmend üheksa ütleb, et muudatusettepanekud komisjonis on lubatavad ainult juhul, kui nende eesmärgiks on raportööri poolt soovitatu ümber pöörata ja Mm, sekretäriaat saadab laiali ka äh, info selle kohta, kuidas on võimalik äh, äh, seda kõike teha nüüd, kui keegi tahab sõna soovida, siis palun andke sellest märku, kõigepealt saavad variraportöörid sõna ja siis pärast kõik teised, aga kõigepealt aga arvamuse koostaja. suur tänu kallid kolleegid, ohutus spordiga seoses on väga oluline fännidele, mängijate jaoks, personali jaoks äh, on oluline see, et nad ei pea mõtlema ja muretsema vägivaldsete huligaanide pärast kahekümne esimesel sajandil meie staadionitel. on selge, et turvaline keskkond äh, on valdkond, kus me saame asju palju parandada. see aitab kogu õhkkonda staadionil parandada. ja lisaks sellele tekitab see head tingimused selleks, et konkurentsisport saaks lokata. Inglise esiliiga on see, mis ta on, ainult tänu sellele, et kaheksakümnendate Inglise haigus, huligaanlus on nüüd kontrolli alla saadud mõelgem siis tuhande kaheksakümne viienda aasta peale, mai peale ja Heiseli staadiumi peale Euroopa karikavõistlusega seoses ja fännide eraldamine neutraalsetele aladele, Juventusele eraldi fänniala äh, eraldamine äh, on üks valdkond äh, ja kolmkümmend üheksa inimest hukkus tollel üritusel, kuussada said haavata, kui betoonmüür kokku varises ja sellest sai alguse kaheksakümne viienda aasta äh, konventsioon kuus kuud pärast Heiseli katastroofi jõustus see konventsioon ja see, sellele õnnestus vaatajate vägivaldset, vägivaldsust ära hoida ning tagada vaatajatele ka turvalisus spordiürituste ajal seda tehti selle kaudu, et tuvastati äh, probleemi tekitajad, neid äh, toodi kohtu ette, tehti koostööd politsei ning korrakaitsevahendid võimude vahel. ja meil on olnud alaline komisjon, kes on jälginud selle, nende soovituste elluviimist, seal on Euroopa Nõukogu osalejad, liikmesriikide esindajad, äh, spordiorganisatsioonide, toetajate organisatsioonide esindajad, Interpoli esindajad, aastakümnete jooksul on nad saanud palju teadmisi, asjatundlikke teadmisi ning kandnud hoolt hoolitsevad selle eest, et konventsioon ei aeguks. Nende soovitused on ka selle läbivaadatud konventsiooni aluseks. parlament peab äh, andma oma heakskiidu selleks, et nõukogu selle saaks äh, ratifitseerida. Euroopa Nõukogu konventsiooni läbivaatamine seoses integreeritud lähenemisviisiga jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmistega seotud ohutusele, julgeoleku ning teenustele on valdkond, kus kõik sidusrühmad on teinud koostööd, koostöövaimus selleks, et jalgpallivõistlused ja teised spordiüritused oleksid turvalised ning kõik oleksid seal teretulnud. see tähendab, et julgeolek ja teenused on valdkonnad, mida ei saa käsitleda isoleerituna, seda tuleb käsitleda tervikuna, seda ei saa üks amet üksinda rakendada. meil on vaja terviklähenemisviisi. suurem osa rakendusest jääb Euroopa Nõukogu liikmesriikide äh, otsustada, aga üks säte Euroopa liikme, Liidu liikmesriikide jaoks on see, et tuleb määrata jalgpalli infopunkt, mis on ühtne kontaktpunkt jalgpalli ja rahvusvahelise politsei küsimustes. tegemist on hea konventsiooniga, sellega ajakohastatakse kaheksakümne viienda aasta konventsioon kaasaegses Euroopas. oma raportiga kutsun ma libekomisjoni üles andma parlamendipoolne heakskiit sellele kaasajastatud konventsioonile. mis puudutab spordiürituste ohutust, siis ma arvan, et et pärast äh, Liverpooli jalgpalliklubi katastroofi äh, tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal selgus, et kaasaegne taristu ning politsei äh, on oma ülesannete kõrgusel, ka Saksamaal on sellest näiteid, nii et liikmesriikide valitsused peaksid kaaluma, kas ja millisel moel safe standing võiks olla üks kaasaegsetest sporditavadest. ja ma kutsun liikmes, liikmeid üles minu arvamust toetama ning loodan, et nõukogu võtab samme selle konventsiooni ratifitseerimiseks, selleks, et ohutus oleks prioriteetsel kohal ka tulevikus, aitäh! suur aitäh teile! ja nüüd äh, annan äh, sõna variraportööridele, kõigepealt äh, Rahvapartei nimel. kõnelejat tegelikult siin ei olegi Äh, ja seetõttu läheme siis nimekirjaga edasi. Äh, sotsiaaldemokraadi nime härra Nekov, aga teda ei ole ka kohal. tundub, et ühtegi variraportööri siin ei ole, nii et äh, kes kohalolijatest sõna soovib, siis palun andke aga märku. kes soovib sõna, palun. Bilde Aston ja Šökind proua Vilde. Euh, suur tänu juhataja, suur tänu, lugupeetud raportöör, vormi osas on see rap-, see on Prantsusmaa juba ratifitseerinud selle, aga sisuliselt ma toetan seda algatust julgeolekuga seoses jalgpallivaldkondades. Prantsusmaal pärast kahe tuhande üheteistkümnenda ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta seadusi on fännid väga kontrolleeritud väga suure kontrolli all olevates organisatsioonides, Ühendkuningriigis on oma äh, keelud, aga ma tahaksin teada, kes on need äh, vägivalla algatajad. sageli on need väikesed väljastpoolt tulevad äh, õhutajad Prantsusmaa stataadiumil oli samasugune näide meil sellest ja, ja üks teine näide on islamiterrorism. selles kontekstis äh, häbimärgistada kõiki fänne nagu potentsiaalseid äh, mu-, probleemi õhutajad, tundub mulle ähm, ebasobiv ja kõik äh, ettepanekud, äh, mida tehakse, peavad olema siiski sõbraliku suhtumisega ja nii Prantsusmaal kui Ühendkuningriigis. suur tänu!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 mis äh, reguleerib koostööd era- ning äh, avalike organite vahel. ja ähm, konventsioon võeti vastu pärast Heiseli direkt-, Heiseli katastroofi, kus kolmkümmend üheksa inimest hukkus. me peame nüüd olema oma ülesannete kõrgusel ning äh, arvestama kolme olulise asjaoluga ohutus, julgeolek ning äh, teenused kõik need on ühtviisi olulised äh, spordiürituste jaoks. ja kõik see aitab tagada, et jalgpallimatšid on edukad äh, ning turvalised. kõik äh, ametid, mis on sellega seotud, peavad ning Euroopa Nõukogu sidusrühmad peavad olema kaasatud sellesse töösse. ma rõhutaksin ka, et Erasmus pluss äh, ja teised äh, algatused on olulised selles kontekstis, lähenemisviis peaks olema integreeritud, koostöö peaks olema suurem ja me peaksime keskenduma ennetusele rohkem ja mitte niivõrd palju sellele, mis äh, on juhtunud pär-, juhtub pärast vägivalla juhtumeid. ma arvan, et me peaksime parlamendi poolt oma heakskiidu andma, et liikmesriigid saaksid konventsiooniga liituda. suur aitäh! härra Diakolu ja siis proua Kosta no.. Ringrazio naturalmente relatori e shadow ma eh, tänan eh, raportööri ja variraportööre selle mm, väga olulise konventsiooni eh, dokumendi eest, pean ütlema, et aga samas on see teemakäsitlus väga kurb. me peame rääkima spordist ja spordiga seonduvast ja see, et see võib äh, olla ohuks inimeste tervisele ja see diskrediteerib loomulikult sporti, eriti just jalgpalli valdkonda. ja siinkohal tuleks äh, mõelda kõigil, kes kuidagimoodi on seotud selle spordivaldkonnaga. Need inimesed peaksid järele mõtlema selle teema peale. julgeolek on väga oluline element siin spordivaldkonnas ennetustöö on ääretult oluline, tuleb ära hoida vägivaldset käitumist äh,, ja tuleb äh, ka äh, mittesportlikku käitumist ära hoida. Itaalias me oleme näinud seda viimasel ajal ka. Äh, tegelikult on lausa kuritegelikke organisatsioone, kes kasutavad ära erinevaid võimalusi, näiteks spordiüritusi selleks, et vägivalda kasutada. aga need ei ole absoluutselt, need tegevused ei ole absoluutselt seotud tegelikult spordi kui sellisega. lihtsalt otsitakse võimalusi, kuidas Mm, vägivaldselt tegutseda ja me peame sellisele tegevusele piiri tõmbama, me peame minema vaatama, mis eh, seda kõike põhjustab, eh, peame algpõhjused eh, välja juurima. ja me peame rääkima ka koostööst politseijõudude vahel, ennetustööst ja me ei pea seda tegema mitte ainult riiklikul tasandil, vaid ka vastavalt aluslepingu äh, artiklitele üle-euroopaliselt. me peame tagama, et meil oleksid meetmed selle tegemiseks, on väga oluline ja see puudutab äh, ka kavandamist, äh, elluviimist, kui me räägime reeglitest, mille kohaselt staadiumi, staadionid tuleb üleüldse ehitada ja ähm, tuleb vaadata ka, millised on sekkumismeetmed, äh, ennetusmeetmed, mida on võimalik kasutada, näiteks ka telekaamerite kasutamine on väga oluline, neid tuleks panna igale poole selleks, et tagada, äh, et oleks ka hiljem võimalik kindlaks määrata, kes põhjustas mingisuguse vägivallapuhangu. Äh, väga oluline on ette näha ka see või tagada ka see, et meil oleks integreeritum lähenemine erinevatel ajahetkedel Äh, meil on vaja äh, tegeleda mm, ka spordiühingute vastutuse küsimusega, mitte ainult ennetuse ja kriisi ohjamisega. ja see on ääretult oluline teema, mida ka arvesse võtta. suur aitäh selle äh, arvamuse koostajale. suur tänu. ja nüüd saab siis härra Dias sõna uh,. nu sunt nici microbist de fotbal suur aitäh. mina ei ole suur jalgpallifänn, ei ole ka suur spordimees, kuid siiski äh, jälgin suure huviga seda, mis meie ümber aset leiab äh, ja olen tähele pannud, et teatud nähtus on toiduteel. algselt äh, oli just Inglismaal palju jalgpallihuligaane, aga järk-järgult on see nähtus levinud ka äh, teistesse riikidesse ja äh, see nähtus ei puuduta enam üldsegi mitte ainult jalgpalli. aga siin on just jalgpalli äh, matše lähemalt vaadatud. inimesed, kes on avalikkuses kannavad teatud äh, vastutust ja samas nad äh, sageli spordiürituste raames äh, püüavad oma poliitilist meelsust väljendada ning mõne päeva jooksul kogutakse suur hulk inimesi kokku ning siis võib juhtuda see, et asjad lähevad agressiivseks ja poliitilised argumendid lihtsalt hüljatakse ning ainsaks eesmärgiks jääb lihtsalt mm, võidelda äh, korrakaitseorganite vastu. vägivald on muutunud väljendusviisiks ja sellest me täna tegelikult siin ka räägime. see leiab aset kõikides meie ühiskondades, seda on võimalik näha pereringis, aga ka sealt väljaspool aga on ka selliseid äh, üritusi, kus äh, äh, lausa grupiviisiliselt agressiivseks muututakse. jah, siin on räägitud kaamerate kasutamisest selleks, et staadionidel oleks võimalik kindlaks määrata need, kes selle agressiooni algatamise eest vastutavad, aga sellest ainult ei piisa, sellest on vähe Äh, ei, äh, reageeritakse peaaegu et äh, paramilitaarsete rühmitustega, nendel agitaatoritel on väga hea ettevalmistus selleks vägivallaks ja nad ei korralda selliseid vägivaldseid väljaastumisi mitte ainult jalgpallivõistluste raames, vaid ka mujal ja see kõik on väga murettekitav. ja leiab aset ka valdkondades, millega tegelikult neil rühmitustel midagi pistmist ei olegi. ja see kõik on ääretult murettekitav ja sel põhjusel on väga oluline, et see nähtus piisavalt tähelepanu saab. ühingutelt tuleb vastutus ära võtta ja isikud tuleb vastutusele võtta, kes vastutavad. Neid tuleb karistada tõesti, me räägime väga ohtlikust nähtusest ja ma tõesti soovin, et äh, me sellele piisavalt tähelepanu pööraksime, sellepärast et see kõik muutub järjest tõsisemaks, aitäh! suur aitäh! ja nüüd kolleeg Zver, palun. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča. Äh, jaz močno äh, podpiram renovacijo oziroma spremembo te konvencije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 ja äh, jalgpallimatšide äh, ajalugu on väga huvitav, aga endises Jugoslaavias äh, oli kaks äh, suurt jalgpalli äh, klubi, kes äh, va-, omavahel äh, mõõtu võtsid äh, ka selliste äh, mängude puhul äh, on vägivalda täheldatud. Jugoslaavias äh, näiteks oli olukord selline, kus ühte poolt järgis salapolitsei ja teist klubi sõjaväeline politsei. totalitaarsetes režiimides kontrollis äh, selliseid olukordi ja fänne just ähm, jõustruktuur. aga äh, mina olen näinud ühte Briti filmi jalgpallihuligaanluse ajaloost ning klubide juhid äh, integreeriti äh, nende klubide mm, igapäevaellu ja tegevus ja see tähendas seda, et nad ei tundnud ennast enam võõrkehana, kes pidid ainult ja ainult vägivalda kasutama, ei, nad tundsid ennast normaalse osana äh, sellisest äh, spordiga seotud elust, aga nad pidid äh, siis selleks, et edu saavutada, olema integreeritud spordiühingutes igapäevategevusse. suur aitäh! aitäh! ja eh, nüüd vaatan komisjoni poole, kas komisjoni esindaja on kohal, kas keegi soovib sõna võtta? palun. Thank you, madam chair, the commission is represented by. suur tänu. komisjon esindab siseasjade peadirektoraat ning hariduse ning kultuuri peadirektoraat ja meil on kohal meie õigusasjade osakonna juht meie äh, siseasjade peadirektoraadist, äh, me, ta kiidab heaks positiivse lähenemisviisi ja raportööri ähm, proua McLaughlini seisukohad. me täname variraportööre toetavate kommentaaride eest ning ka teisi parlamendiliikmeid toetava suhtumise eest, meil on väga hea meel, et arvamus on positiivne ning loodame, et äh, ka Kodanikuvabaduste komisjon kinnitab sedasama jaanuaris ja veebruaris ning, või veebruaris ning et lõpuks Euroopa Parlament annab oma heakskiidu, mis võimaldab nõukogul oma otsus vastu võtta ning sellega saame me kiiresti asuma, asuda ratifitseerima liikmesriikides, kes soovivad kiiresti seda teha, aitäh! suur tänu ja annan sõna jälle raportöörile, palun! suur tänu, kallid kolleegid, teie huvi eest, teie hoolikuse eest, teie tähelepaneliku töö eest selles väga, selle väga tähtsa teemaga seoses, nimelt spordiohutusega seoses, me peame tegema kõik, mis meie äh, võimuses, et meie fännid ja vaatajad tunneksid ennast staadiumitel turvaliselt ning sport, puhas sport saaks jätkuda. spordivähetused äh, on, väärivad, et neid alal hoida, et muud, viigem siis need muudatused ellu, et inimesed saaksid tunda ennast turvaliselt, vaadates spordiüritusi ja tege-, tundes huvi spordi vastu, mida nad armastavad. ma olen viimast korda raportöör siin komisjonis, sport on minu suur kirg ja mul on väga hea meel, et minu viimane raport oli just nimelt seotud spordiga, ma loodan, et me toetame rahvasporti ka tulevikus ning kaitseme spordi terviklikkust, suur tänu teile toetuse eest ning loodan, et toetate ka konventsiooni muutmist, aitäh! suur tänu! hogy a módosítók benyújtási határ... Ja taaskord tahaksin teile tuletada meelde muudatusettepanekute esitamise tähtaega, see on kahekümne neljas jaanuar kell kaksteist päeval ja nüüd teeme väikese pausi, viis kuni kümme minutit, hakkame uuesti pihta täpselt kell üksteist ning ähm, siis oleme jälle kõik saalis selleks, et jätkata järgmise päevakorrapunktiga ja kohtuda Rumeenia äh, eesistujaga ning nende prioriteetidega, aitäh! austatud kolleegid. saame nüüd oma kohtumisega edasi liikuda ning mul on väga suur rõõm ja au tervitada eh, siin Rumeenia eesistumise esindajaid. esindajateks eh, on eh, riikliku hariduse minister Ekaterina Andronesko Äh, kultuuri- ja rahvusliku identiteedi minister Valer Daniel Breas ning noorte- ja spordiminister Konstantin Bogdan Matei. tere tulemast teile kõigile äh, meie komisjoni kohtumisele. Brexit äh, on Euroopa Liidu pannud suurte väljakutsetega silmitsi seisma ning teie eesistumisperiood ei saa olema kindlasti lihtne ja, ja lisaks sellele langeb äh, lisaks Brexitile siis äh, teie eesistumisperioodile ka valimisperiood, lisaks sellele on väga palju erinevaid äh, seadusloomeprotsesse, mis tuleks nõukogu ja parlamendi vahel toimima panna ja lõpule viia ning MFF programmi ettepanekud, eriti mis puudutavad meid, äh, Creative Europe, Erasmus ja Solidaarsuskorpus, äh, nende temalised ettepanekud esitati nii hilja, äh, et kolmepoolsete kohtumistega saame alles parlamendi uue koosseisuga tegelema hakata ja järgmise eesistumise ajal siis aga ma usun, et kultuuri, hariduse, spordi e, ja tudengi ning audiovisuaalvaldkonnas on teil endiselt palju teha eesistumisperioodi jooksul. annan igale esindajale kümneks minutiks sõna ja pärast e, iga e, sõnavõttu toimub meil küsimuste-vastuste voor saadikutega ja kõigepealt annan sõna proua Andronescule, teil on kümme minutit tere tulemast teile siia komisjoni. suur aitäh, austatud proua esinaine, austatud parlamendisaadikud, austatud komisjoni esindajad, austatud osalejad kõigepealt tahaksin öelda, et minu jaoks on täna suur au siin viibida. selleks, et rääkida probleemidest haridusvaldkonnas õpetajana leian ma, et haridus on valdkond, mis inimesi kokku toob. haridus on valdkond, mis peegeldab Euroopa väärtusi see viib Euroopa väärtused liikmesriikidesse ning tõsiasi on ka see, et hariduse abil on võimalik luua ka Euroopa ühtsust räägin siin esmajoones hariduse eest vastutava ministrina, aga mina olen ka Euroopa projektidest varasemalt kasu saanud ning sellest positsioon, sellelt positsioonilt lähtuvalt on mul väga hea meel, et ma saan täna siin Euroopa Parlamenti tänada nende projektide eest, mis ta on käima lükanud, aitamaks liikmesriikide haridussüsteeme. ma usun, et rumeenlaste, aga mitte ainult rumeenlaste jaoks on väga oluline see, et projektid, eh, mida parlament eh, on käima lükanud, on toonud kaasa avatud eh, koostöö ja kommunikatsiooni ja äh, mina äh, dekaani ja rektorina tahaksin teile ka kinnitada, et need äh, projektid on toonud kaasa koostöösuhteid, meil on teadusprojektid tänu nendele käima läinud teiste Euroopa üli, ülikoolidega, meil on tagatud üliõpilastele võimalus käia erinevates ülikoolides ja see on väga oluline ning heade tavade, kogemuste vahetamine äh, ka kõige kõrgemal haridustasemel on väga tähtis. Äh, ma pean esmajoones silmas doktorantuuri. ma usun, et need meetmed, mida parlament on ka toetanud, on tõesti väga olulised selleks, et Euroopa haridusruum luua ning et seda toetada. loomulikult on meil äh, vaja edasi liikuda teatud äh, seadusandlike ähm, toimikutega ja teie abi on kindlasti suureks äh, abiks meile omakorda ja mitte ühegi teemaga ei ole võimalik ainult Rumeeniast eh, edu saavutada, ei, eh, selleks, et edu saavutada, peavad erinevad institutsioonid eh, koostööd tegema, oluline on vaadata, millised on Euroopa väärtused ja kuidas neid ühiselt oleks võimalik tugevdada ning edasi viia. Ehm, laste ehm, varane äh, haridus on väga oluline äh, ja sageli, äh, vabandust, tänapäeval on kõik eksperdid siin valdkonnas ühel meelel, et kognitiivsed oskused on midagi, mis kujunevad juba väga varases eas ja seetõttu ma usun, et siinkohal on vaja tagada see, et kõik lapsed oleksid kaasatud haridusprogrammidesse ja seda juba väga äh, varasest äh, lapsepõlvest alates. sellega seoses äh, ma loodan, et me teie abiga, Euroopa Liidu institutsioonide abiga suudame me tagada selle, et haridusministrite kohtumisel mais sellel teemal ka edusamme saavutatakse. loomulikult me eeldame, et te toetate meid sellega seoses lisaks sellele on väga oluline mm, tegeleda kõikehõlmava lähenemisega võõrkeeleõppele. see lihtsustab ka erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist suhtlust ja kommunikatsiooni. see on mm, võimalus, kuidas noored põlvkonnad omavahel paremini koostööd saaksid teha, omavahel suhelda saaksid, see aitaks omakorda edendada Euroopa väärtusi mm, ning äh, aitab edendada dialoogi. seal kõige aluseks on ühised keeled samal ajal oleme äh, me äh, otsustanud selle projektiga edasi liikuda ja me loodame, et äh, seda on võimalik lõpule viia ning et kõik liikmesriigid on sellega ka nõus ja aitavad ja et me saame edu saavutada oma eesistumisperioodi lõpuks. väga huvitavad ja keerukad projektid mida on pikisilmi oodatud juba e, e, eriti just kodanike, aga ka noorte poolt, on projektid, mis on seotud Erasmus plussiga. Erasmus pluss e, on juba olulist head mõju avaldanud ja need muudatused, mis te järelprogrammile olete välja pakkunud, tugevdavad selle programmi toimivust äh, ning toovad äh, kasu programmi osalejatele äh, siinkohal tuleb rääkida formaalsest ja mitteformaalsest õppest. ja võimalustest, mis on mõeldud noortele, E-, esmajoones on oluline tagada mobiilsus, et noored saaksid ringi liikuda erinevates riikides, et toimuks kultuuriline vahetus, kogemuste vahetus. Euroopa ülikoolide võrgustikul on siin väga oluline roll mängida ning kutseõppekeskuste võrgustikul samamoodi ja see kõik äh, äh, sobitub Euroopa äh, koolitusraamistiku või, või haridusraamistiku sisse sellel raamistikul on suur lisandväärtus anda Euroopale. oluline on see, et meil oleks ühtne Euroopa, see aitab meil seda ühtset Euroopat saavutada. meil on vaja Euroopat, kus kõikidel kodanikel oleksid võrdsed õigused Äh, ja kus võtmepädevusi oleks võimalik äh, omandada ja nende omandamist omakorda toetada. Neid pädevusi on vaja kodanikele selleks, et nad saaksid oma erialases elus edukad olla. suur aitäh teile selle eest, et te Erasmuse määruse nüüd vastu võtsite Äh, nüüd äh, on see saadetud äh, riiklikele parlamentidele ning paljud parlamendid on selle juba ka vastu võtnud, ka nõukogus on üleüldine suund juba kokku lepitud ja ma loodan, et kui vähegi võimalik, siis meie eesistumise jooksul jõuame ka kolmepoolsete läbirääkimistega alustamiseni. mobiilsus aitab kaasa sellele, et Euroopa saaks jätkusuutlikult areneda. see on tõesti väga oluline, sellepärast et see on ka Erasmuse programmi positiivne kaasmõju. ma olen veendunud, et Euroopa Parlamendi pädevus ning teie komisjoni saadikud ning Bukaresti esindus kindlasti Äh, tegutsevad ja äh, ei tegele mitte ainult praegu mainitud probleemidega, vaid äh, tahavad tõesti inimesi ja riiki tundma õppida ja me tahame omapoolse panuse sellesse väga olulisse koostöösse anda. lõpetuseks tahaksin teile kinnitada ka seda, et me tahame kõikides olulistes teemavaldkondades äh, Euroopa Parlamendiga koostööd teha. väga oluline äh, Rumeenia ajaloolane Nikolai Jorga ütles, et äh, haridus on kõik see, mida inimene näeb ja kuuleb. ja seetõttu on meie kohustus pöörata pilgud noortele et neist kasvaksid äh, haritud äh, ning äh, Euroopa väärtusi hindavad kodanikud. suur aitäh selle võimaluse eest teile meie eesistumisprogrammi tutvustada. suur aitäh, proua minister, teile selle sõnavõtu eest ning nüüd, nagu öeldud, tuleb küsimuste-vastuste voor, kõigepealt saavad sõna koordinaatorid igal äh, kõnelejal on kaks minutit ja pärast seda saavad teised saadikud sõna. me teeme seda küsimuse-vastuse vormis jällegi, siis on meie arutelu veidi elavam. kõigepealt saab sõna proua Šoidrova, palun. ma ei tea, kes teist siin täna vastutab selle teema eest proua Šoidrova. suur tänu teie äh, ettekande eest, proua minister. jah selle poolaasta jooksul on minu arvates eelarveks, eelarve prioriteet, ähm, seda programmi Erasmus plussi jaoks, äh, nagu te mainisite, kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. usun, et komisjon on teinud äh, hea eelarveettepaneku, aga meie komisjon äh, eelistab, et programmile eeldatakse veel vahendeid juurde, sellepärast et see on hädavajalik ja seda programmi tuleb laiendada. see programm on jäänud äh, endiselt eksklusiivseks programmiks ning me tahaksime, et ta oleks siiski kaasav programm, et me saaksime võimalikult paljude noorteni jõuda selle programmiga. ja teie kolleegid Ehm, ja noorte liikumine, haridus, kultuur ja Euroopa Solidaarsuskorpus. Nende programmide üle hääletame, kui ma ei eksi, meie komisjonis pärast äh, täiskogu ning kutsutaksin teid üles tõesti toetama neid programme ka läbirääkimistel. Äh, loodan, et ähm, sellepärast, et need programmid on olulised äh, noorte jaoks, äh, need on mõeldud noortele, kes on kaheksateistkümnest kuni kolmekümne aastani vanad ning äh, loodame, et see võiks soodustada vabatahtlikku tegevust, solidaarsust üles näitavat tegevust. suur tänu teile ning loodan, soovin teile igakülgset edu. suur aitäh, proua minister, sõna vastuseks teil suur tänu selle küsimuse eest, proua Šoidrova. ma arvan, et õpetaja professorina ähm, võitleme alati haridusprojektide ees, jah, tõesti, aasta on väga keeruline, valimised on tulemas, me peame rääkima ka Brexitist, aga ma usun, et see, äh, mida teie toetate, on midagi, mida ka meie toetame. Erasmuse eelarve suurendamist tahan mina saavutada. Äh, äh, Erasmus on suur edulugu olnud ja see rõõmustab, teie võitlesite ka selle eelarve suurendamise eest ja see rõõmustab mind väga Äh, ma kindlasti toetan seda projekti, ma mõistan, kui palju see programm noortele tähendab, aitäh! Äh, Silvia Kosta, palun, suur aitäh selle ettekande eest. ma hindasin kõrgelt seda, mida te rääkisite äh, seoses nende kohustustega, mida Rumeenia eesistujana tahab enda kanda võtta. ja ootused on väga kõrgel äh, ehkki ja eh, teie eesistumine jääb võib-olla veidi lühemaks, kuna val-, ehm, eh, siin on ka valimised, ehm, aga väga eh, oluline on siis alustada juba läbirääkimistega, millega hiljem saab jätkata Te rääkisite nendest ettepanekutest, millega te tahate välja tulla, te tahate tagada suurema läb-, juurdepääsu Euroopa projektidele ning tagada äh, hea kvaliteediga hariduse äh, kõigile. Äh, see teema on meie jaoks väga oluline, ka Erasmuse programm on tähtis see teema peab olema ka selline, millel oleks uus lähenemine. lisaks kaks resolutsiooni või soovitust, mida te tahate lõpule viia. ma usun, et keelelised küsimused on väga olulised. Mm, oluline on vaadata, millised on parimad tavad, tuleb vaadata, milline on vähemuskeelte roll erinevates riikides, see on väga tähtis teema. ja teine teema Mm, mis äh, nõuab suuremat tähelepanu, on just varase hariduse äh, teema. see on ka väga tähtis. Äh, mm, kognitiivsed oskused arenevad just varases lapseeas, nagu te ütlesite, isegi enne, kui kooliga kätte jõuab ja sellega tuleb põhjalikumalt tegeleda, nagu te ka ütlesite. väga oluline on ka see, et rohkem tähelepanu pööratakse võimalusele tegeleda Äh, sellega, et Euroopa haridussüsteem muutuks ähm, põhjalikumaks aga rohkem äh, tuleb siis sisule tähelepanu äh, pöörata. Euroopa ähm, kodanikuharidus äh, peab laiapõhjalisemaks muutuma, Euroopa väärtustest tuleb noori harida ja lõpetan äh, sellega, et ma mainin kahte ettepanekut, äh, kõigepealt Euroopa ja mobiilsuskaarte tudengitele ning siis teiseks uus Erasmuse nii-öelda sammas, millega me tahame Euroopa äh, väärtusi rohkem äh, edendada ja reklaamida ja mitte ainult äh, seda vaba liikumise ja reisimise põhimõtet. proua minister, palun. ja suur aitäh nende küsimuste eest, proua Kosta. tänan teid erinevate küsimuste eest, mida te esitasite. jah, mitmekeelsus on väga oluline printsiip meie jaoks, mitmekeelsus öö, on seotud Euroopa haridusruumi arenguga, aga äh, see on seotud ka sellega, kuidas panna paremini omavahel suhtlema see põlvkond, kes praegu on koolipingis. edasi, äh, ma usun, et kõik meie üliõpilased äh, kõikides meie riikides rõõmustaksid väga, kui me viiksime ellu selle mobiilsuskaardi mõtte Eh, siis oleks võimalik eh, tagada nende liikumisvabadus, aga nende äh,, aga teie äh, hääl mängib väga olulist rolli selles protsessis ja ma hindan teie toetust väga, nagu ka eelnevalt ütlesin Discover EU, seda programmi ma juba mm, olen lugenud ja me leiame, et hariduskomponendid saavad siin lisaväärtust anda, aitäh! suur tänu ECR äh, fraktsiooni nimel saab sõna härra Messerschmidt. ai, te ei soovi sõna, väga hea, ALDE fraktsioon, palun. Merci. Din partea mea, diaconul, nu ALDE uh,. Doamna ministru, ați citat uh, strălucit, zic eu. Austatud eh, proua minister Te tsiteerisite Nikolai Jorgat, kes ütles, et haridus on kõik see, mida me näeme ja kuuleme ja see tsitaat on minu arust väga oluline ja see on väga tõsi. küsimus on nüüd siin selles, et äh, äh, kuidas äh, tagada see, et praktikas see kõik, mida te välja pakute, oleks äh, võimalik? Äh, kahjuks on praegu erinevate riikide haridussüsteemid Euroopas väga erinevad ja see on üks Euroopa haridusruumi aspektidest, mida peab arvestama. meil on ühtne turg ja võib-olla ka haridus peaks olema ühtsem. aga milline on teie nägemus sellest, mis siin valdkonnas võiks toimuma hakata? suur aitäh, proua minister, palun. kõnelejal puudub mikrofon. ja ma väga vabandan. jah, ma pean tunnistama, et äh, praktik-, kas äh, ei ole see kõik nii lihtne tõesti, aga see ei ole ka võimatu. me peame vähemalt proovima ja Eh, seetõttu me peaksime alusharidusele keskenduma, aga mitte ainult. Eh, me eh, peaksime põhiväärtusi au sisse tõstma. ja inimesed peavad olema kohanemisvõimelised erinevate muutustega, mis ühiskonnas aset leiavad. ja need on teemad, mille me oma õppekavades ka ellu peame rakendama, aitäh! suur aitäh, Helga Trüppel, palun um,! Minister, I... suur tänu, proua minister! mina tahaksin rääkida teie äh, poliitilisest juhtimisest äh, Rumeenia eesistumise ajal ja kuulasite ära, mida kolleegid on öelnud ähm, ja äh, kuulsite erinevatest programmidest, mis on olnud edukad, Erasmus, Loominguline Euroopa, Solidaarsuskorpus, me äh, püüame saavutada kontakti noortega, äh, eba, soodsas positsioonis olevate noortega inimestega maapiirkondades ning meil toimub suur võitlus mitmeaastase finantsraamistiku üle. meil on vaja, et teie Rumeenia eesistujana võitleksite suurema eelarve eest Euroopa tasandil, et me saaksime kanda hoolt oma ühiste huvide eest Euroopa hariduse valdkonnas ja Euroopa koostöö valdkonnas. seetõttu paluksin teid võtta oma vastutust tõsiselt ning äh, veenda oma kolleege, et me peame oma eelarvet suurendama, et tõesti täita ülesandeid Euroopa kodanike ees. proua minister suur aitäh, austatud esinaine. suur aitäh ka selle arutelu ja nende küsimuste eest ning ma tahaksin teile veel kord kinnitada äh, seda, et äh, oma mm, õpetaja tausta äh, raames tahaksin ma sellesse kindlasti panustada ja Mm, vastutus on siinkohal väga suur ja me tahame eesistujatena olla need, kes äh, tahavad võidelda suurema eelarve eest haridusvaldkonnale. suur aitäh, proua Pild! Merci, madame la ministre. suur tänu, proua minister, härra minister, lugupeetud juhataja eesistumise ametlikul alakatuse stsenaariumi äh, äh, üritusel tuli kokku meie Euroopa orkester mängiti Beethoveni üheksandat äh, sümfooniat ja UNESCO rapsoodiat, suurepärane näide meie tsivilisatsiooni rikkusest eurooplastena. me peame äh, jagama suurteoseid, mida on loonud ka teiste riikide kunstnikud, kes ei ole pärit meie enda äh, koduriigist me tahame seda kultuuripärandit jagada ja mul on kahju, et me ei ole suutnud saavutada õiget tasakaalu Rumeenia programmi dokumentides Euroopa kultuur ning haridus peavad olema olulised, aga, ja Euroopa solidaarsuskorpus peaks toetama meie äh, liikumist Euroopas, et me kõik saaksime avastada, töötada, õppida, aga kohalikku kultuuri ei mainita kuskil, mitte midagi ei ole tehtud selleks, et kaitsta meid üleilmastumise eest, mis ühtlustab meie kultuuri. mitte midagi ei ole ette nähtud selleks, et haridust viia väljapoole, kõrgtasemel haridust viia väljapoole, metropoole kolleegid on esitanud oma küsimusi ja paljudele küsimustele on juba vastatud, aga ma tahaksin öelda, et liikuvus, millest te räägite, äh, kas te ei arva, et äh, selle asemel, et õppida mujal, tahavad inimesed siiski pigem äh, jääda oma kodusse ning kodudesse ning elada seal? suur aitäh, proua minister, sõna vastuseks teil. suur tänu Äh, suur tänu, proua Pilt, äh, selle küsimuse eest. ma pean ütlema, et äh, jaa, mind ka liigutas väga see kontsert, ma olin ka seal saalis ja mul oli väga hea meel selle üle, et ka järgneval nädalal toimusid üritused ja Rumeenia valitsus võttis vastu ka otsuse Äh, toetamaks neid, kes seal esinesid. me ei tohiks juuri kodumaaga äh, läbi lõigata ja seetõttu tuleks kohalikku kultuuri toetada selleks, et see saaks edasi areneda. Rumeenia eesistujana tahab kohalikku kultuuri kindlasti ka toetada, me ei taha seda kõrvale jätta, aitäh, suur tänu. Äh, enne kui me järgmise ministri äh, juurde läheme, on veel kaks kolleegi sõna soovinud. Julie Wood, palun, teil on üks minut. Um, minister, it's really great that you are lugupeetud minister, tore, et olete täna siin meie seas, mina olen Brit, esindan ähm, loode Inglismaad, meil on äh, väga suur kultuurisektor, kes aitavad väga mitmekesine äh, elanikkond äh, ja nemad ei jäta maha oma Rumeenia identiteeti, kui nad minu kodulinna Manchesteri ja Liverpooli äh, minu kodulinna Liverpooli ja Manchesteri tulevad, nad jagavad oma kultuurilist pärandit, jagavad oma Rumeenia identiteeti, meil on väga palju erinevaid erakorralisi projekte, erakorralisi programme meie linnades, mis ühendavad erinevaid kogukondi, ühendavad erinevaid kultuure ja kõik jagavad oma ainulaadset identiteeti ja arendavad uusi kultuurilisi väljendusvorme, mis sageli on segu erinevatest kultuuripäranditest tahaksin teile kinnitada, et rumeenlased ei kaota oma identiteeti, isegi siis, kui nad tulevad Ühendkuningriiki. paljud nende seast kasutavad võimalust ning teevad koostööd omavahel, teevad koostööd teistega ning äh, töötavad välja uusi programme, mis levivad üle kogu Euroopa. see ei olnudki tegelikult äh, küsimus, vaid pigem selline positiivne kommentaar teile. suur aitäh, palun, proua minister! suur tänu, proua Vood, äh, selle äh, toetusavalduse eest äh, jah, kui vaadata statistikat, mis Rumeeniat puudutab, siis ma näen, et järjest rohkem üliõpilasi tahavad Ühendkuningriigi ülikooli minna, aga pärast õpinguid tulevad sageli ka koju tagasi Brexit peab loomulikult meid äh, tähelepanelikuks tegema, kuid ma loodan, et Euroopa kodanikud äh, on endiselt tulevikus ka kaitstud, äh, sõltumata sellest, kus nad elavad. kui te rääkisite Liverpoolist, siis ma tahaksin sellega seoses öelda, et esimene rumeenlane, kes rongiga Euroopasse ringi riiklus äh, oli see äh, eurooplane, kes äh, andis nime sellele ülikoolile, kus mina õppisin. suur aitäh, proua Boškot! suur aitäh selle programmi tutvustuse eest. kolm asja minu poolt ka. mul on väga hea meel selle üle, et äh, Teie peate ka oluliseks ähm, õppetöö kvaliteeti. ma ei tea, kas te äh, teate seda raportit, mis äh, mõnda aega tagasi vastu võeti, mina ja proua Hrubatška äh, tegelesime selles raportis just õppetegevuse kvaliteedi parandamisega ja ma arvan, et seal raportis on ära toodud väga head soovitused selles vallas ja võib-olla saaksite te ka vaadata natuke seda raportit Mm, ja ähm, tutvuda sellega, mida meie oleme välja pakkunud äh, kvaliteedi tõstmiseks nendes valdkonna, valdkondades, kus äh, kvaliteet veel piisavalt hea ei ole. nüüd äh, kvalifikatsioonide ja diplomite vastastikune tunnustamine on samamoodi väga oluline teema meie komisjoni jaoks ja siin on vaja veel väga palju ära teha, palun aidake meid meie töös. ja kolmas teema, mitmekeelsus see on tõesti väga tähtis. proua Costa mainis seda ka ja sellega seoses on ääretult oluline, et äh, õpilased ja üliõpilased saaksid emakeeles äh, õppida. Rumeenias on ka palju keeli ning äh, minu arvates on väga oluline see, et õppetöö toimuks emakeeles ning et õpilastel oleks võimalus emakeeles õppida. palun toetage mm, ka seda ettepanekut, aitäh! suur aitäh, proua minister, sõna on äh, kokkuvõtvaks äh, analüüsiks teil. suur aitäh, austatud esinaine, proua Puškar. loomulikult on äh, ka õpetajate väljaõpe ja täiendõpe ääretult oluline selleks, et parandada õppetöö kvaliteeti, sõltumata sellest, kus õppetöö toimub. ja seetõttu Mm, on meie jaoks tegemist äh, selle näol prioriteediga. ja ma kindlasti loen läbi äh, selle raporti, millest te rääkisite. mis puudutab diplomite vastastikust tunnustamist, siis kogemus näitab meile, et äh, sageli otsene koostöö ülikoolide vahel toob kaasa ka vastastikuse tunnustamise ja see on üks tee, mida me saaksime siis põhjalikumalt uurida. Rumeenial on palju kogemusi ja häid praktikaid emakeelse õppetöö vallas. Eh, me tagame emakeelse õppetöö kahekümnele vähemuskeelele ja me usume, et selle teemaga tuleb jätkata, sellepärast et see on tõesti väga oluline, emakeel on tõesti ülioluline. aitäh suur,! suur-suur tänu, proua minister, teile selle programmi tutvustamise eest ning küsimustele vastamise eest. soovime teile palju edu äh, eesistumiseks ning äh, rõhutan omalt poolt veel seda, et äh, me kõik loodame, et te suudate liikmesriikide rahandusministreid selles veenda, et meil on tõesti vaja rohkem raha, kui me tõesti tahame oma neid ülesandeid täita, mis meile on seatud Äh, ja loomulikult äh, me äh, loodame teie toetusele nende programmide raames, mille eest meie siin vastutame, me tõesti tahame rohkem rahalisi vahendeid neile saada. ja tõesti, me loodame teie toetusele siinkohal. me loodame, et teie suudate Eh, MFF-i eh, probleemi eh, kohad lahendada ja olulisi läbi suruda, aitäh! liigume nüüd edasi kultuuri ja rahvusliku identiteedi ministri härra Valer Daniel Breasi juurde. palun, sõna on teil, teil on kümme minutit. Doamna președintă, vă mulțumesc tare mult pentru austatud esi-, esime-, esinaine, suur aitäh selle äh, võimaluse eest äh, täna äh, meie programmi tutvustada. tere päevast kõigile, austatud parlamendisaadikud, austatud kolleegid, mul on suur au täna teile rääkida Rumeenia Äh, eesistumise äh, prioriteetidest autoriõiguse ja audiovisuaalsektori äh, vallas. see, need on valdkonnad, kus toodetakse väga palju Euroopa-ülest lisandväärtust, edendatakse Euroopa väärtusi ähm, tegelikult on meil väga väike aeg, ruum, kus tegutseda, sest et Euroopa valimised on ukse ees aga me peame tegutsema selleks, et Euroopa kodanikele konkreetseid tulemusi anda. Rumeenia eesistumise üks prioriteetidest on uute võimaluste loomine Äh, loovtööstusele ja kultuurisektorile, see tähendab seda, et me peame edendama äh, piiriüleselt äh, Euroopa sisu ja teoseid, me peame mm, kunstnike hääli Euroopas kuulda võtma, me peame ka poliit-, poliitikuid ja majanduseksperte kuulama, aga ka kunstnike hääl on väga oluline, sest kunst on samamoodi väga oluline autorid äh, ja äh, kunstiteoste loojad peaksid olema Euroopa lähenemise keskmes. selge on see, et digipööre äh, on muutnud neid valdkondi ja meie eesistujana keskendume ka konkurentsivõimelisele turule ja mudelite loomisele, mm, mis edendaksid ettevõtlust. me loodame, et me suudame tööd viia laiema publiku ette. me tahame autoriõiguse oma tegevuse keskmesse tuua, õigusraamistiku muutmine on meie jaoks kohustuslik eurooplased peavad saama juurdepääsu meie mitmekülgsele ja rikkalikule kultuuripärandile. Rumeenia eesistujana tahab autoriõiguse direktiivi vastu võtta, eh, mis ühtset turgu puudutab eh, ja eh, enne valimisi Mm, tahab Rumeenia tulla välja tasakaalustatud ettepanekutega, me tahame kaitsta õiguste omanikke, nad peaksid äh, saama äh, oma õigusi kaitsta, äh, me tahame õiglast konkurentsi ning tagada seda kõigile, sellepärast et äh, see aitab kaasa ka majanduse kasvule Euroopas. ja loomulikult me tahame ka äh, tagada selle, et Euroopa kodanikel oleks juurdepääs kõrge kvaliteediga kultuurilisele sisule. Äh, me tahame tagada ka selle, et sisuloojate töö saaks õiglaselt tasustatud Eh, see toob kaasa eeliseid ka Euroopa kodanikele. Eh, see edendab kultuurilist mitmekesisust, eh, inimeste mm, kultuurilist teadlikkust ning mm, see aitab laiendada ka õppematerjalide valikut see direktiiv on väga keerukas ja tehniline samas ja arutelud on sellel teemal kestnud juba kolm aastat aga see dokument äh, saab tuua kaasa positiivseid muudatusi digitaalsele ühtsele turule. nõukogu äh, äh, on aga näidanud, et ta vajab rohkem järelemõtlemise aega ning eesistuja peab analüüsima kõiki samme, mida me veel astuma peame. Rumeenia eesistumise veel üheks prioriteediks on Eh, Creative Europe'iga seotud ähm, läbirääkimistega edasiliikumine eh, perioodiks äh, kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse oluline on tagada rahaline toetus äh, kultuuri- ja loovesektorile, see on väga tähtis, äh, see on mm, selles valdkonnas tegutsevatele inimestele väga oluline. edusamm on juba saavutatud, aga edusammud äh, tegelikult sõltuvad MFF-i kokkuleppest, vaatamata olukorrale oleme me valmis ähm, Euroopa Parlamendiga aruteludeks sektoriaalsete komponentide osas Eh, ilma võib-olla hetkel veel konkreetseid arve välja käimata. ma usun, et osaline eh, kokkulepe eh, kahe peamise seadusandja nimel on või vahel on väga oluline ja see saab aidata meil liikuda edasi programmidega see kõik on väga oluline loovsektorile ja kultuurivaldkonnale. me tahame ettevõtlusvaimu edendada eesistujana ja tahame äh, välja pakkuda ka innovatiivseid äh, finantslahendusi, äh, mitteamet-, riiklik ministrite kohtumine kuueteistkümnendal aprillil Puhar, Bukarestis tegeleb selle teemaga. me tahame kokku leppida erinevates ühistes suunistes sellega seoses läbi on viidud erinevaid uuringuid äh, kultuuri rahastamise ja loovtööstuse rahastamise vallas ja need näitavad, kui äh, oluline on äh, vautšereid, grante kasutada, ri-, riskikapitali samamoodi, pangad, tagatised on tähtsad, tegemist on instrumentidega, mis on äh, juba olemas, aga poliitilisel tasandil tuleb need nüüd nii-öelda ümber hinnata, et äh, me järgnevates Euroopa strateegia sammudes saaksime sellest kõigest rääkida, äh, tagamaks rahastamise pikaealisuse ja kõik osapooled peavad olema kaasatud selleks, et luua õigusraamistik, mis tõesti sobiks kultuuritööstusele Äh, ma tahaksin rõhutada äh, ka seda, et Rumeenia tahab muusika- ja kinotööstust edendada eesistujana ning seetõttu äh, me tahame poliitilisi soovitusi vastu võtta ning teatud sündmusi plaanime me ka korraldada. Music Move Europe on üks selline üritus ning me tahame kunstnikke toetada, et nad pakuksid just Euroopa repertuaari. Music Moves Europe konverents eh, leiab aset Rumeenias Bukarestis eh, juunikuus sellel aastal ning loodetavasti aitab see kaasa paremale eh, dialoogile muusikavaldkonnas tegutsejate vahel ning seal me räägime kindlasti ka autoriõigusest ning teistest olulistest teemadest. mis puudutab kino, kinovaldkonda, siis me tahaksime nõukogu järeldused ellu rakendada mis peaksid siis kaasa tooma piiriülese parema koostöö. uuringud on näidanud, et äh, koostootmist on võimalik äh, Euroopa ruumis paremini levitada kui äh, üksikute riikide toodangut sageli ähm, levitatakse selliseid ühisteoseid ka partnerriikides. Need näitlikustavad Euroopa kultuurilist ja keelelist mitmekesisust sellised äh, ühisteosed loovad ka ühisidentiteeti ning meie poliitilised soovitused äh, on suunatud liikmesriikide vahelisele koostööle, eriti äh, just piiripiirkondades, aga mitte ainult. me tahame luua võrdsed konkurentsitingimused kõigile. me tahame korraldada kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal märtsil sellel aastal konverentsi sellel teemal ning te olete sinna lahkesti ka kohale palutud kultuurielemendid, mis meid ühildavad, tagavad selle, et meil tekib kuuluvustunne ühtsesse ruumi, Euroopa ruumi. ja me peame rääkima ka kultuuripärandist. Euroopa kultuuripärandi aasta oli aasta kaks tuhat kaheksateist, see on äsja lõppenud, aga me tahame selle mõttega edasi liikuda. me tahame Euroopa erinevate piirkondade äh, nähtavust ja atraktiivsust tõsta Eh, nõukogu eesistujana tahab eh, Rumeenia rõhutada seda, kui oluline kultuuripärand meile on. me tahame kõrged eh, kvaliteedistandardid paika panna selleks, et seda kultuuripärandit kaitsta. oluline on välja tuua head praktikat selle tegemiseks, aga oluline on katta ka projekt, ette, mis äh, võiksid äh, lõpuks viia äh, kultuuripärandi restaureerimisele. Shigishuaus korraldame me üheteistkümnendast kolmeteistkümnenda aprillini ka selleteemalise ürituse ning veel üks oluline eesmärk meil on toetada just noorte loomingulisust. Euroopa Liit on praegu paljude väljakutsete eest, aga loovust ei tohi hüljata, kriitilist mõte, mis tuleb edendada noorte hulgas. noortel eh, peab eh, olema hea võimalus eh, tööturule integreerida, digitaalne majandus on samamoodi väga oluline, see tagab noorte juurdepääsu kultuurilisele sisule, me peame vaatama, kuidas noored omavahel paremini suhelda saaksid, kuidas nad saaksid hästi leida oma positsiooni tööturul. Ehm, ja me peame keskenduma Euroopa kodanikele ja, ja ettevõtjatele, ettevõtlusvaimule. Need olid siis meie peamised eesmärgid selles vallas ja suur tänu tähelepanu eest. suur aitäh, härra minister, selle sissejuhatava sõnavõtu eest ja nüüd Äh, on kätte jõudnud äh, taas küsimuste-vastuste voor, kõigepealt äh, koordinaatorid, proua Šoidrova, teil on jälle maksimaalselt kaks minutit. suur tänu, katsun teha lühidalt. kultuur on meie ajalooline kunstiline pärand. suur tänu, et tutvustasite meile oma prioriteete, härra minister ja siin võib küsida, et kas me peame kaitsma ja arendama seda valdkonda tulevaste põlvkondade jaoks. ma tahaksin, et me loomulikult rahastaksime loovat Euroopat, eraldaksime vastavad Euroopa eelarvevahendid ning paneksime paika oma prioriteedid. haridus ning kino on minu, minul südamel filmi sektoris me tahame noori, kes kes tahavad äh, filme teha, kinokunsti arendada ning ma toetaks, paluksingi, et te äh, toetaksite filmiharidust, mida siiamaani ei ole tehtud piisavalt ning siis loomingulise Euroopaga seoses tahaksin öelda ka seda, et äh, keskendugem geograafilisele tasakaalule, me teame, et tegelikult ähm, lääne pool on rohkem projekte kui ida poolt aitäh. jah, härra minister, sõna on teil. Mulțumesc mult, doamnă Șoidrova, pentru întrebare. Suur aitäh, proua Šoidrova, selle küsimuse eest. jah, loomulikult eh, noorte inimeste juurdepääs kinotööstusele ning eh, noorte kinos käimist tuleks toetada. ja tegelikult on väga oluline keskenduda ka noorte harimisele. ja, teil on õigus. haridus, inimeste koolitamine, harimine kinokunsti abil äh, on väga väärtuslik järeldused, mis on seotud eh, teoste piiriülese liikumisega, on tõesti ka väga olulised ja eh, noortele eh, tuleb võimaldada juurdepääs neile lihtsustatud korras. eesistujana me kindlasti pöörame sellele tähelepanu. me püüame omalt poolt noori toetada sellel teel ja loomulikult me peame keskenduma ka noorte loovuse edendamisele. suur aitäh, kolleeg Kosta! suur tänu, äh, härra minister! Äh, Rumeenia eesistumise prioriteedid on minu arvates väga huvitavad. esimene asi, mida ma tahaksin mainida Äh, on see, et äh, mul on väga hea meel selle üle, et äh, te olete tegelemas läbirääkimistega, mis on väga keerulised, aga mida tuleks selle ametiaja jooksul lõpule viia, ma pean siin silmas autoriõigust äh,, ja tõesti, see protsess on olnud väga eh, pikk, aga see tekst, mis lõpuks on välja töötatud, on, tundub väga tasakaalus olevat. oluline on leida ühine alus eh, teatud paindlikkusega, mida me oleme ka omalt poolt eh, toetanud ja mm, väga halb oleks see, kui selle ametiaja lõpus kogu, kokkuleppele ei jõutaks oluline äh, on tagada tasakaal autoriõiguse ja äh, kultuurile juurdepääsu vahel. Äh, loov Euroopa, mina olen sellel teemal olnud ka raportööriks, väga oluline on see, et kahekümnendal veebruaril meie komisjonis toimub hääletus sellel teemal ja meie Mm, tahtsimegi, et äh, eesistuja toetaks äh, eelarve suurendamist selles vallas. Äh, programm on väga ambitsioonikas, aga rahalisi vahendeid ei ole piisavalt ja viimase asjana tahaksin mainida rahastusinstrumentidest, mis on küll olemas, aga mida tuleb mm, edendada, millega tuleb tegeleda, neid peab olema rohkem. InvestEU programmi raames on see väga oluline, mm, sest et selle projekti raames need rahalised vahendid on just kultuurisektori jaoks välja töötatud oluline on Euroopa kultuuriagenda ellu rakendada ja ma tahaksingi äh, äh, teada, mida äh, te plaanite teha selleks, et oleks ühtsed reeglid restaureerimiste läbiviimiseks Euroopa kultuuripärandi raames, aitäh! suur aitäh, härra minister, palun! Stimată doamnă Costa, vă mulțumesc tare mult pentru... Austatud proua Costa, suur tänu nende küsimuste eest. kõigepealt kui rääkida digitaalsest ühtsest turust ja autoriõigusest, siis jah, see on tõesti väga oluline, aga tundlik teema. viimasel ajal on väga palju äh, arutelusid sellel teemal olnud äh, ning äh, me teame, et inimeste nägemused on erinevad. aga see teema on väga oluline ja Rumeenia seetõttu teeb omalt poolt kõik võimalikku selleks, et eesistumisperioodi jooksul äh, edasi liikuda, et meil oleks võimalik kokkuleppele jõuda. tegemist on ka väga tundliku teemaga äh, väga oluline on see, Eh, liikmesriikide jaoks, et eh, meil oleks lõpptulemuseks eh, tasakaalukas tekst. mis puudutab Creative Europe'it, siis me tõesti tahame teha koostööd selliste projektide kallal. jah, loovust ja loovtegevust tuleb toetada ja me peame ka nišitegevusi püüdma toetada selliste projektide osana. mis puudutab restaureerimist ja selle kvaliteeti, siis jah, ka see on väga tähtis teema. meil on sellega seonduvalt ka teatud projekte, mida me tahame toetada ja ääretult oluline on tagada restaureerimiste kõrge kvaliteet ja me ei räägi mitte ainult monumentide hooldamisest kõrge kvaliteediga restaureerimine sõltub loomulikult ka ühtsest Euroopa raamistikust ja sõltumata sellest, kas me räägime hoonetest või monumentidest, kõrge kvaliteet on alati oluline, kui me räägime restaureerimisest. suur aitäh, kolleeg Diakono. Um, uh, suur tänu komisjonis oleme me teinud tõsist tööd ühe teema kallal. ja kogu komisjon äh, osales äh, Euroopa kultuuripärandi aasta projektis, äh, mis oli eelmisel aastal, äh, ja meie panustasime palju sellesse, et see edukas oleks see koosnes kahest osast, esimene osa oli aastal kaks tuhat kaheksateist ning teine osa, kui ma nüüd ei eksi, käib äh, Rumeenia eesistumise ajal ja see puudutab poliitikaid, strateegiat, kultuuripoliitikaid, äh, lühiajaliste ja pikaajaliste projektide mm, kontekstis. Äh, kas te võiksite nimetada siin mõningaid selliseid projekte, mis selle teise osa alla käivad, aitäh! suur tänu, härra minister, palun! austatud härra Diakonu, suur tänu selle küsimuse eest. jah, loomulikult äh, keskendume oma tegevuses ka sellele teisele äh, faasile või osale, meil väga palju aega küll ei ole kuid äh, mida me teha tahame? Chessburgi äh, konverents üheteistkümnendast kolmeteistkümnenda aprillini kaks tuhat üheksateist on heaks võimaluseks äh, siin vallas tegutseda. me püüame kvaliteedi standardid välja töötada, mm, mis oleksid suunatud kultuuripärandi kaits-, kaitsele selleks, et jätkata kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kultuuripärandi aasta jätkutegevustega, on panna, pandud paika töörühm parimate tavade äh, väljatöötamiseks äh, kultuuripärandi kaitseks ja selleks äh, võetakse ühendust ka erinevate ekspertidega. me leiame, et see on väga oluline selleks, et tagada ühtsus äh, maailma kultuuripärandi kaitsel. kvaliteet Äh, autentsus äh, on väga olulised ja selline üritus on heaks võimaluseks tagamaks kvaliteeti ja ühtset lähenemist selles valdkonnas, aitäh! suur tänu! Helga Trüüpel, palun. Yes um,, thank you, uh, minister, I would like to come back to the uh, question suur tänu, minister, ma tahaksin naasta autoriõiguste küsimuse juurde, kuna me, meil saab aeg otsa tegu on väga tundliku küsimusega, me oleme seda kümme aastat arutanud ja nüüd parlamendis on meil eh, reformimine pooleli kaks ja pool aastat. minu jaoks on see meie eh, vabaduse narratiivi küsimus ja minu seisukohast eh, te ei defineeri siin, mis on vabadus, kuna kui seda niimoodi üritada teha, siis võidavad tugevamad ja meie peaksime kaitsma oma Euroopa kultuuri äh, ja võitlema eh, selle artikli kolmeteistkümne kohaselt eh, meie väärtuste eest, me ei tohi vabadusi rikkuda, see on selge, aga see, eh, teie vastutate praegu kogu selle küsimuse eest ja me peaksime leidma kompromissi, peaksime leidma hea lahenduse selleks, et meie autorite äh, ja sisuloojate heaks parim võimalus leida ja samas mitte rikkuda põhiõigusi. ma arvan, et võimalusi on ja mul oleks väga hea meel, et kui, kui te sellele keskenduksite, kui me lükkame selle edasi järgmise parlamendi otsustada, siis keegi ei tea, mis hakkab toimuma. ja Vojtšiki, mida ta tegi ta hirmutas noori, ütles, et Youtube'i ei tohi enam midagi üles laadida, see ei ole tõsi, me peame tagama õiguskindluse tarbijatele ja platvormidele. tegu ei ole, küsimus ei ole siin äh, õigustes, põhiõigustes, vaid äh, litsentsides. ja ma arvan, et seda tuleb rõhutada, kuna Ameerika firmad, vähemalt minu seisukohast, ütlevad selliseid asju, mis ei ole tõsi, nad hirmutavad inimesi ja ma arvan, et meie ühine vastutus on leida õiglased lahendused ja minu jaoks ongi küsimus siin turgude õiglases reguleerimises ja ma loodan, et te leiate artiklite üksteist ja kolmteist osas head tasakaalustatud lahendused. suur aitäh, härra minister, palun austatud äh, proua Trüübel äh, ja ma hindan teie äh, lähenemist kõrgelt. see, mida te just ütlesite, on täiesti tõsi. mis puudutab autoriõigusi, äh, siis te ütlesite ka, et äh, arutelud äh, algasid juba kümme aastat tagasi, aga kaks aastat räägiti sellest ka Euroopa Parlamendis juba. ja tegelikult need arutelud võivad lõputult kesta. ja Äh, te ütlesite ka, et on teatud äh, konkreetseid aspekte, mida me ei tohi unarusse jätta ja meie tahame jõuda tasakaaluni äh, autoriõiguste kaitse ja väljendusvabaduse vahel. Mm, te kõnelesite ka vabast meediast. jah, iga riik, Euroopa Liidu liige, iga maailma riik loomulikult tahab õiglasi suhteid, ausaid suhteid, me tahame, et äh, meid õiglaselt äh, koheldaks, jah, loomulikult me tahame, et äh, professorid ja õpetajad õiglase pildi annaksid, aga pressilt me eeldame sama. autoriõiguste kaitse on oluline, aga eh, väljendusvabadust tuleb ka eh, kaitsta ja me oleme valmis koostööks selles vallas, me püüame eh, selle ametiaja jooksul selle teemaga lõpule jõuda, aga me tõesti leiame, et tasakaal on väga oluline siin lähenemises. kõik, mi-, mis õigusloomes sisaldub, peab tagama tasakaalu teie, aga mitte ainult teie, vaid kõike peavad mõistma, et see direktiiv eh, ei kujuta endas tsensuuri, ei. Eh, me peame tagama tasakaalu ja meie eh, roll on olla siin vahendajaks, aitäh. suur tänu. Julie Wood. One minute. üks minut, palun. suur tänu Teie kõne alguses ma märkasin, te rääkisite sellest, kui oluline on see, et kunstnike ja sisutootjate häält oleks kuulda poliitilises dialoogis. ja ma tahaksingi teile öelda, et mina ise olen kunstnik, ma olin seda enne, kui minust sai poliitik ja mul on selline eh, topelt, eh, topeltidentiteet, samuti eh, nagu ka Rumeenia meie Rumeenia kolleeg ja me oleme mõlemad olnud väga aktiivsed selleks, et tagada, et kunstnike häält oleks parlamendis kuulda. eriti noortel kunstnikel peab olema võimalus teenida elatist oma tööga. ja nagu Helga ütles, on see kõik väga oluline seoses autoriõiguste direktiiviga. tahaksin võtta sõna veel nende võimaluste kohta, mis ma arvan, teie ees seisavad ja üks nendest on see, et ühise assamblee, parlamentaarne ühisassamblee toimuks Rumeenias märtsis. ja seal ei toimu mitte ainult ühisassamblee, vaid ka noortekonverents ja ma tahaksin teiega rääkida sellest, kuidas noori Rumeenias oleks võimalik sinna konverentsile kaasata kuna see on suurepärane näide sellisest dialoogist, nagu tuleks korraldada, aitäh! suur aitäh, härra minister, sõna on teil. austatud proua Vood ma äh, hindan teie sõnu väga kõrgelt. me kõneleme siin kunstnikest. Äh, jah, kui me nendest räägime, räägime me andest, talendist. selleks, et äh, kunstnikust saaks hea kunstnik, on vaja eh, annet, eh, talenti ja seda ei ole võimalik kusagilt hankida. anne on kaasasündinud. kunstniku hääli tuleb kuulda võtta. Eh, nende hääl on tõesti tähtis. me peaksime andma kunstnikele võimaluse oma arvamus välja öelda ja nad peaksid nägema, et äh, me toetame neid ja me kuulame neid. Äh, väga oluline on seda äh, valdkonda mitte ära unustada, kunstnike kaitse ja kunstnike autoriõiguste kaitse on meie prioriteetide hulgas kõrgel kohal see Sinaia sündmus, äh, millest te rääkisite, on tõesti väga oluline sündmus, kus me saame teie soovitusi täita, need olid väga head soovitused, aitäh! suur tänu! Äh, rohkem sõnasoove siin voorus ei ole, äh, mistõttu tahaksin teid kogu südame, südamest tänada, härra minister, selle programmi tutvustuse ja küsimustele vastamise eest. soovime teile palju edu eesistumise raames ja loomulikult ka edaspidi jõuame nüüd äh, viimase ministri juurde, kelleks on noorte- ja spordiminister Konstantin Bogdan Mate. Äh, tere tulemast ka teile ja teil on kümme minutit. suur aitäh, austatud parlamendisaadikud, austatud kolleegid, kallid daamid ja härrad minu jaoks on suur au äh, täna siin Euroopa Parlamendis olla ja seda siis Rumeenia eesistumise esindajana. olen siin selleks, et rääkida teile meie prioriteetidest noorte ja spordivaldkonnas. mis puudutab noori, siis äh, meie esimeseks prioriteediks on tagada võrdsed võimalused kõikidele noortele Rumeenia eesistujana leiab, et Euroopa Liit peab pakkuma võimalusi kõikidele noortele selle prioriteedi raames on kõige olulisemad toimikud äh, ka, millega äh, meie eesistujana tegema, tegelema hakkame. me räägime siin Euroopa Solidaarsuskorpusest, Erasmusest, äh, tegemist on Euroopa kõige tuntumate programmidega ja nad sisaldavad ka noorte peatükke võttes arvesse asjaolu, et läbirääkimised Euroopa Solidaarsuskorpuse küsimuses on edukalt eelmisel aastal lõpule viidud ning uusi elemente oli seal vähe äh,, äh, ei tohiks siin kahe seadusandja vahel väga suuri erimeelsusi olla meil on vaja pragmaatilist lähenemist selleks, et edusamme saavutada mm, ka sellega seoses, mis eelarvet puudutavad ja ma tahaksin sellega seoses öelda, et Rumeenia on eesistujana valmis koos Euroopa Parlamendiga äh, edasi liikuma ja edusamme saavutama nende oluliste teemadega seoses mis puudutab mitteseadusandlikke tegevusi, siis äh, Rumeenia eesistumisperioodi äh, jooksul äh, peab aset leidma ka uue noortestrateegia ellurakendamine. ja see puudutab uut dialoogi noortega ja see asendab struktureeritud dialoogi. selles kontekstis tahaksime me öelda, et konsultatsioonide tulemused, mida noortega Äh, on peetud, äh, leiaksid paremat levitamist, äh, noored peavad olema paremini esindatud. me tahame tagada, et kõikide noorte hääled kõikidest sotsiaalmajanduslikest kihtidest kuuldavad oleksid. ma tahaksin rääkida ka noortest delegaatidest Euroopa Liidus äh, aktiivselt osalevad seal ka Rumeenia saadikud, eh, noortesaadikud ja meie toetame kindlasti nende tegevust. Rumeenia eesistujana tahab eh, panustada omalt poolt ka paremasse dialoogi eh, erinevate partnerite vahel kõikidel tasanditel ning ka noorte vahel, selleks et Euroopas sünergiat edendada. samaaegselt toimuvad meil pidevalt äh, konsultatsioonid noortega ja seda nii Brüsselis kui äh, riiklikul tasandil ja need on meile näidanud, et äh, nemad ehk siis noored keskenduvad kõige rohkem just töökohtade otsimisele ja lähiajal me peame tulema toime demograafiliste muudatustega, digitaalse pöördega ja tehniliste, tehnoloogiliste edusammudega. et digitaalne äh, areng pakub äh, palju võimalusi noortele esimeste töökohtade leidmiseks, kuid äh, sageli varitseb oht, et noored jäävad nii-öelda kinni ajutistele töökohtadele või sellesse rattasse. Äh, ja nad ei suuda omale piisavalt seetõttu äh, elatist teenida, kuna nad äh, ei pääse pikaajaliste lepingutega töökohtadele ja seetõttu on sellised ebakindlad töökohad suureks probleemseks kohaks. nüüd vabatahtlik töö on samamoodi meie jaoks tähtsaks teemaks me leiame, et äh, siinkohal me peame tagama noortele hea ülemineku äh, praegustelt äh, töökohtadelt tuleviku töökohtadele Eh, nõukogu eesistuja jaoks on noortega seoses väga oluliseks teemaks ka noorte inimeste kohanemisvõime või kohandumisvõime toetamine eh, uute eh, nõuetega tööturul. noorte tulevikust tahame me ka rääkida me peame mõtlema, kuidas parandada eh, noorte perspektiive, aga me peame ka noorte arvamused eh, ära kuulama siinkohal. Euroopa Liidu eh, noortele keskenduv konverents on meil plaanis kahekümne viiendal, kahekümne viiendast kahekümne kaheksanda märtsini leiab see kohtumine Bukarestis aset seal me tahame erinevaid mõtteid ära kuulata selleks, et neid probleeme, mis siin valdkonnas on, lahendada ning et me siis omalt poolt otsustega seda olukorda parandada saaksime. mis puudutab spordivaldkonda, siis Rumeenia kui eesistuja jaoks on väga tähtis konsolideerida ühtsete väärtuste Euroopat. aga siin on võrdsed võimalused ja solidaarsus väga olulised Äh, väga oluliseks äh, prioriteediks on eesistuja jaoks äh, tagada juurdepääs spordile ka puuetega inimestele. ma ei hakka siinkohal kordama seda, mm, mida Rumeenia eesistujana Erasmuse programmiga teha plaanib, mm, kuid sotsiaalse kaasatuse dimensioon spordi kaudu on väga oluline, mida tuleb rõhutada ja Erasmus on sellega seonduvalt väga äh, oluliseks nurgakiviks meie tegevusele. Äh, spordivaldkonnas äh, tahaksime me ka tegeleda selle nimel, et tagada siis puuetega inimestele parem juurdepääs sportimisvõimalustele ja me tahame teha tööd selle nimel, et mm, selleteemalised nõukogu järeldused ka vastu võetaks tahame vaadata, millised takistused on aktiivse osaluse teel eh, spordiga tegelemisel ja me tahame aidata neid eemaldada. neljateistkümnendal juunil Konstantsas eh, toimub meil konverents spordi teemal ja see keskendub e-, eriti just eh, halvemas olukorras olevate inimeste võimalusele spordiga tegeleda. ja kindlasti me peame tegelema ka dopinguga seonduvate probleemidega. ja äh, probleemidega, mida äh, antidopingu agentuur on äh, päevavalgele toonud ja väga oluline on, et dopinguvastase võitlusega edasi liigutakse Euroopa Liidus ja liikmesriikides ja me järgime ka, millised äh, arengud toimuvad äh, rahvusvahelisel tasandil ning äh, me kindlasti teeme koostööd ka Maailma Antidopinguagentuuriga ma loodan, et hea koostöö Euroopa Parlamendi ja äh, Rumeenia eesistuja vahel jätkub selleks, et Rumeenial eesistujana edukas eesistumine oleks. aitäh! suur aitäh teile, härra minister, ja alustame nüüd äh, küsimuste ja vastuste vooru ning äh, proua Šoidrova taas kord, palun. Teil on maksimaalselt kaks minutit. Have... suur tänu mina tahaksin tõstatada uue solidaarsuskorpuse küsimuse, kuna tegu on praegu käiva protsessiga, seadusandliku protsessiga. me loodame läbirääkimised lõpetada märtsis täiskogu istungjärgul. ja on võimalik, et me jõuame heale kokkuleppele nõukogule teie eesistumise ajal nii et ma kutsun teid üles olema kindlasti abivalmis ja noortele eh, seda programmi looma ja säilitama. me peame aitama noortel solidaarsustegevustes osaleda, aitäh! suur tänu, härra minister, palun! suur tänu, proua Šoidrova! jah, me äh, toetame teid, mul on väga hea meel selle üle, et äh, me äh, näeme asju sarnaselt. Äh, me räägime noortest ja me tõesti omalt poolt teeme kõik selleks, et me kõik ühes suunas ühiselt liiguksime. aitäh, Silvia Kosta, palun. suur tänu, härra minister, ma hindasin kõrgelt seda, et te tahate tagada kaasatust ja võrdseid juurdepääsuvõimalusi kõigile ja Mm, see on väga oluline lähenemises. Äh, meie äh, kindlasti oleme ka huvitatud äh, sellest konverentsist, mis on suunatud noortele ja oluline on ettepanekud ka välja mm, töötada, me oleme tõesti väga huvitatud sellest konverentsist, mis on suunatud just noortele solidaarsuskorpus, äh, toon välja ka selle teema, seda ma olen variraportöör selles vallas, ma usun, et me peame kolmele dimensioonile keskenduma, kõigepealt esiteks see, et äh, meil oleks äh, riikide ülene dimensioon, see on väga tähtis meie jaoks, teiseks juurdepääsu küsimus on väga oluline, ka näiteks äh, sisserände taustaga inimeste jaoks, neil on praegu osalemisega probleeme äh, ning äh, organisatsioonidel, asutustel on ka oma vastutus kanda. Nemad tegelevad ju solidaarsuse edendamisega ja vabatahtliku töökultuuri edendamisega. Mm, ja solidaarsuskorpus Äh, oli esmajoones äh, suunatud äh, just vabatahtlikule tööle ning vähemal määral koolitusele ja tööle ning siin ettepanekus räägitakse Euroopa kodaniku ülesehitamisest juba varasest east alates ja me hindame teie ettepanekuid selles vallas kõrgelt, aitäh! suur aitäh, härra minister, sõna on teil. suur tänu, proua Kosta dialoog noortega on tõesti väga oluline. meil on vaja rohkem arutelusid, meil on vaja rohkem kohtumisi noortega. ja ühiselt peame me äh, jõudma toimivate lahendusteni. aga väga oluline on äh, neil, neid ära kuulata. Äh, me peame teada saama, millised on nende probleemid ja meie peame välja töötama meetmed, millega nende probleemidele vastu astuda, et need probleemid eemaldada Äh, ma olen kõigega sellega nõus, mida te ütlesite, ma kordan veel kord, et hästi oluline on äh, tagada dialoog nii paljude noortega kui vähegi võimalik, aitäh! suur tänu! härra Diakonu, palun! suur tänu, proua esinaine, mul on väga hea meel, et te olete keskendunud dialoogile äh, noorte lastega. Äh, jah, tegelikult võiks olla dialoog ka vanemate inimestega, kahjuks ei ole aga äh, noorte, vabandust, vanadele keskendunud ministeeriumi, nagu meil on äh, noortele keskendunud minister ja ministeerium igatahes suur tänu selle lähenemise eest. antiik Kreekas olümpiamängude ajal Eh, peatati alati sõjad selleks, et kõigil oleks võimalik spordiga tegeleda, kuid kahjuks me sellest eh, midagi õppinud ei ole, siiamaani toimuvad sõjad ja lahingud ja võitlused, aga ka lahingud staadionitel. järjest rohkem eh, esineb staadionitel vägivalda mm, see on teema, millest meil oli juba võimalik kõnelda, see oli meil päevakorras ka täna, meil oli libe komisjoni raport sellel teemal täna päevakorras, mida me arutasime, aga ma tahaksin paluda teid, Rumeenia eesistujad, sellele teemale ka tähelepanu pöörata. me räägime turvalisusest spordiüritustel, eriti just jalgpallimatšidel tegemist on tõesti väga tundliku teemaga, mis meid kõiki huvitab, aitäh. ja nii noored kui ka vanad on sellest kõigest huvitatud, aitäh. suur aitäh, kui pered staadionitele enam minna ei saa, siis on tõesti suur probleem, aitäh palun, sõna on teil vastusteks. Sigur că da, este un subiect care ne preocupă. Mă preocup... jah, tõesti, tegemist on teemaga, mis on meile väga südamelähedane. mina olen tegelikult äh, kehalise õpetaja. ja ma tean, millised on meie probleemid äh, staadionitel kahjuks ei ole tõesti olukord väga roosiline, aga meetmed on juba tarvitusele võetud, et probleemide vastu võidelda, näiteks äh, staadionite äh, kontroll äh, kaamerate abil, vajalike taristute abil, aga ma arvan, et me peaksime tõesti töötama selle nimel, et probleeme ära hoida üleüldse ja meil on Rumeenias ka see teema päevakorras, te teate, et äh, Rumeenias leiavad varsti aset Euroopa meistrivõistlused ja äh, me peame omalt poolt väga palju ära tegema selleks, et ette valmistada äh, selleks kõigeks need jalgpallivõistlused on meie jaoks väga olulised, me peame tagama turvalisuse ja ma usun, et kõike soovivad näha väga huvitavat Euro kaks tuhat kahtekümmend, te olete väga eh, teretulnud eh, neid eh, kaks tuhat, kahe tuhande kahekümnenda aasta matše meile ka jälgima. suur aitäh, Helga, palun. nüüd sul on, okei okay.. sa ei soovigi sõna, hea küll. härra Negov Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми министри. Suur tänu, kolleegid, ministrid. Tahaksin jagada natuke oma isiklikku kogemust. Et töötasime Agri komisjonis koos teie kolleegiga koos, nii et palun teda minu poolt tervitada teie eesistumine. Te olete üks äh, kahest äh, viimasest äh, riigist siis nimekirjas sissetuleku põhjal, nii et ähm, nii et vaesemate ja rikkamate riikide vahelise lõhe sulgemiseks peate teie, saate teie palju vaeva näha Eh, mul on küsimus teile, minister, mina koostasin raportit uute oskuste kohta Euroopas ja mulle tundub, et teie päevakord või teie eh, kava on väga ambitsioonikas, mis puudutab inimestele ja noortele töökohtade leidmist ja see on üks teema, mis on tihedalt seotud minu koostatud raportiga. millised on need meetmed, mida te olete kavandanud selleks, et aidata noortel edukalt üle minna õppest või siis haridusest tööhõivesse ja tööturule. loomulikult tuleb selleks tagada vahendid. nii et mida arvate teie uuest Euroopa Sotsiaalfond plussist, mida kasutatakse noorte tööhõive suurendamiseks? ja kuidas see võiks aidata. ja teiseks, mida te arvate struktuursest dialoogist noortega, aitäh! Bitte, Herr Minister mulțumesc! härra minister, palun! suur aitäh selle küsimuse eest! Euroopa äh, Sotsiaalfond on meie jaoks väga oluline teema. ja äh, Rumeenia kasutab selle fondi rahasid äh, selleks, et kaotada selliseid probleeme nagu vaesus või, või tööpuudus ja me oleme selle kõige eest väga tänulikud ja ääretult oluline on see, et me võitleksime nende nähtuste vastu noorte hulgas, oluline on vähendada noorte tööpuudust aga nagu ma varasemalt ka ütlesin, siis selleks, et see kõik õnnestuks, on meil vaja äh, õigesti tegutseda, aga meil on vaja ka piisavalt rahalisi vahendeid selleks, et äh, oleks võimalik tööpuuduse määra Euroopa Liidu keskmisest allapoole tuua. me peame astuma samme selleks, et tööpuuduse määra alandada veel üks oluline punkt sellega seonduvalt äh, puudutab digioskusi. see on ka meie jaoks väga tähtis teema. aitäh! suur aitäh, Julie Wood, palun, sul on maksimaalselt üks minut, väga vabandan selle piirangu pärast uh,. Thank you very much um.... suur tänu. ma arvan, et noored on tõepoolest väga olulised selles osas, kas Euroopa projekt saab olema edukas. noorte ideede energia on väga oluline. aga see ei järgi selliseid reegleid, selliseid kultuurilisi reegleid nagu meie puhul. näiteks kui me mõtleme kultuuri eh, kohta väga kitsas, kitsas mõistes, siis tegelikult on palju hübriidkultuurivaldkondi, eh, nüüd näiteks tänavakunst, näiteks eh, parkuur, mis on spordi ja kunsti vahepealne minu arust, nii et me peame olema palju kaasavam, kui me räägime kunstist ja kultuurist seoses noortega me ei peaks jätma välja kõiki neid uusi kunstivorme, mida leiutatakse, me peaksime neid selle eest tunnustama ja me peame tagama selle, et kõigi kunstivormide jaoks, mida noored tahavad teha, on piisav toetus ja rahalised vahendid. suur tänu! suur aitäh selle küsimuse eest, me oleme täiesti nõus sellega, kultuur ja kunst mängivad äh, noorte elus väga olulist rolli ning mina olen noorte- ja spordiminister ja ma tahaksin omalt poolt lisada, et äh, sport äh, on noorte hariduses ka väga olulisel kohal. ja väga oluline on tagada see, et noored oleksid avatud maailmale ning koostöös kultuuri- ja haridusministriga äh, tuleb äh, ühiselt tegutseda selleks, et äh, noortele hea suund eluks kätte näidata. suur aitäh suur,! suur-suur aitäh äh, ka selle arvamuste vahetuse eest tahaksin kogu südamest tänada kõiki ministreid, kes täna siia tulid. tahaksin kokkuvõtvalt omalt poolt ka paar sõna MFF-i kohta öelda. tegemist on teemaga, kus Äh, meie oleme ka kaasatud vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend neli äh, ja libe äh, ja ITRE digitaalse Euroopa programmiga on rääkinud juba osalisest kokkuleppest nõukoguga ja täiskogul peaks see esimesele lugemisele tulema hääletusele siis ja kui meie oleme ka eh, teemadega seotud, siis me ütleme ka kindlasti oma eh, sõna sekka. Eh, aga võttes arvesse praktilisi probleeme ja ajasurvet, mis on, siis ma kardan, et me peame strateegilisi kaalutlusi ka mm, analüüsima ja tegelikult kehtib siin ka kuldne reegel, et mitte midagi ei ole kokku lepitud enne, kui kõik on kokku lepitud ning äh, Äh, kui me mm, äh, ei tea, mis MFF-i läbirääkimistest lõpuks saab, mis sealt välja tuleb äh, ja kui palju raha üleüldse on, siis me ei peaks asjadest ette rüttama, eriti just European Citizens programmi puhul me peame nõudma rohkem raha kui see, mis praegu on ette nähtud me tahame kaks korda suurendada eelarvet võrreldes sellega, mis varasemalt oli ette nähtud ning äh, kui me räägime Erasmusest, äh, siis äh, nii tore, kui see kõik ka on, mm, siis me pidevalt teeme koostööd, me kõneleme omavahel ka Rumeenia eesistujaga, kindlasti me seda tahame teha, aga äh, samas, kui me, me jõuame ainult osaliste edusammuseni Creative Europe'i või Erasmuse puhul, siis räägitakse ainult sellest, kas antakse rohkem või vähem raha, aga raha määrab ära ka sisu. ja kui Erasmus saab vähem raha, siis peab rääkima jälle uutest projektidest Erasmuse raames, kas me saame neid üleüldse läbi viia või mitte. ja siin see tähendab seda, et sisu sõltub rahast ja kui me ei tea, kui palju meil raha saab olema, siis me ei saa mingeid erilisi kohtumisi teha sisu arutamiseks ka. ja eelmisel nädalal kõnelesime me suursaadikutega ja ministritega ka nendel teemadel ning komisjon eh, on oma ettepanekutega võrdlemisi hilja välja tulnud ja nüüd on eh, meil probleeme, me peame vaatama, mm, kas me siin esimese lugemisega kõik parlamendis saame eh, heaks kiita või peame otsast jälle peale hakkama, aga Rumeenia eesistuja peab tegema kõik selleks, et MFF-i läbirääkimised äh, äh, läbi suruda, piisavalt äh, raha saada ja siis, kui raha on olemas, saame me mõistlikult rääkida ka programmide sisust. vastasel juhul ei ole see võimalik või vähemalt mitte sellisel viisil, nagu meie parlamendina seda teha tahaksime nagu ma ütlesin, siis ma tahtsin äh, selle mõttetera teile ka, teile kaasa anda, me Äh, ei saa praegu mingeid läbirääkimisi pidada, sellepärast et me ei tea, kui palju raha meile antakse suur,. suur-suur aitäh teile siia tulemast igal juhul, palju edu teile eesistumiseks väga raskel perioodil, aga ma olen äh, täiesti veendunud, et äh, teie kuus kuud möödub väga edukalt. nii et aitäh tulemast ja kaunist lõunapausi kõigile!